Um, good afternoon, dear colleague. tere pealelõunast, kallid kolleegid, daamid ja härrad. Äh, tegemist on meie koosolekuga, mida kantakse üle ka veebis ja see on väga oluline, et internetis inimesed ei peaks ootama väga kaua meie koosoleku algust. kell on juba kümme minutit kolm läbi ja seetõttu on nüüd ääretult äh, vajalik alustada juba meie koosolekuga ja ma tahaksin öelda, et äh, me liigume nüüd edasi meie väga huvitava päevakorrapunkti juurde. järgnevat tund aega on pühendatud arutelule Luksemburgi eesistujaga, keda esindab härra Mark Hansen, kes on Luksemburgi teadusuuringute riigisekretär. härra minister, äh, pärast teie peaministri külaskäiku siin komisjonis täna hommikul oleme väga rahulolevad. Äh, sellepärast, et ka teie siin olete, te ei vastuta mitte ainult teadusuuringute eest, ma loodan, vaid ka innovatsioonipoliitika eest. Äh, see on meie jaoks ka väga oluline tegevusvaldkond. mõnikord võiks olla isegi veelgi olulisem, kui ta on meie jaoks ja meie ITRO komisjonis äh, tunneme, et me oleme vastutavad selle teema eest ja me teeme tihedat koostööd ähm, teadusuuringute innovatsioonipoliitika volinikuga. ja nüüd on kätte jõudnud aeg, et äh, saada teada, äh, millised on selle valdkonna prioriteedid teie eesistumise ajaks. niisiis, palun Äh, nüüd on sõna teil selleks, et äh, ava-, esinesite omapoolsete äh, märkustega, palun. aitäh, härra esimees, aitäh, et saan täna kõneleda siin ITRE komisjoni ees, nagu te kõik teate, esimesel juulil võttis Luksemburg üle Euroopa Liidu eesistumise ja juba kaheteistkümnendat korda ja tahaksin rääkida teadusuuringute alastest prioriteetidest meie eesistumise ajal ja ma olen kindel, et see aitab vabastada potentsiaali majanduskasvu suurendamiseks ja töökohtade loomiseks ja räägingi siis teise poolaasta prioriteedidest kaks tuhat viisteist. teadusuuringute alal on meie suurimad eesmärgid Euroopa teadusruumi edasiarendamine, sooline võrdõiguslikkus teadusuuringute vallas ja äh, teadusuuringute terviklikkuse teema. enne kui ma nende teemade enda juurde tulen, tahaksin lühidalt äh, esitleda teadusuuringute süsteemi Luksemburgis. meil on kolm äh, avalik-õiguslikku teadusuuringute keskust, mis on loodud alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendast aastast, meil on üks suur ülikool, kus teadusuuringuid läbi viiakse, siis Luksemburgi ülikool ja praegu äh, on ähm, riigi dotatsioon sellele valdkonnale kolmsada viisteist miljonit äh, eurot äh, aastas. ja kui me võrdleme, siis kahe tuhande, kahe tuhandendal aastal oli see riigi äh, osa vaid kakskümmend seitse miljonit. üle kolme tuhande teadlase tegutsevad Luksemburgis ja väga hea meel on meil mainida ka Belvalli kampuse või õppelinnaku loomist, kus on siis äh, Äh, täiesti uus kontseptsioon välja tööt-, töötatud, äh, kus on siis kõrgharidus, teadusuuringud äh, ning innovatiivsed ettevõtted koondatud, siis püütakse ko-, ühendada ka erasektori ning avalik-õigusliku sektori teadusuuringute suunamist Euroopa teadusruumi teema on väga oluline Luksemburgi eesistujale, me teame, et ülemkogu on mitmel korral äh, soovinud Euroopa teadusruumi äh, projekti lõpule viimist ja Luksemburgil on väga hea mainida, et see on ka üks meie prioriteetidest, et oleks suurem sidusus selles vallas. sellest on saanud üks meie selgetest prioriteetidest ja ka liikmesriigid ning komisjon koostöö tegelevad selle teemaga koos. komisjon on esitanud kaks algatust sel teemal, kus on siis tähelepanu juhitud erinevatele meetmetele liikmesriikides ja tulemustele kuid praegu kogu see teadusuuringute maastik on endiselt killustunud äh, ja see ei võimalda ka Euroopa Liidul äh, täielikult lõpule viia seda teadus, äh, Euroopa teadusruumi projekti. ja selline killustumine, see probleem tähendab seda, et liikmesriigid nüüd on asunud koos komisjoniga ERAK-i raames välja töötama äh, teekaarti, viimased poolteist aastat on sellega tegeletud ja äh, ette näinud siis tegevused aastaks, äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. kõik see, mis sai alguse Läti eesistumise ajal, see võimaldab meil ellu viia erinevaid meetmeid, mis mõjutaksid positiivselt innovaatikat ja teadusuuringuid Euroopas ja mis aitaksid edasi arendada Euroopa teadusruumi see teekaart äh, näeb ette, et liikmesriigid peavad ähm, võtma vastu ka enda teekaardid, riiklikud teekaardid ähm, aasta, äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta keskpaigaks, äh, peavad poliitiliselt olulisemad valdkonnad välja tooma ja peavad välja tooma ka oma selged prioriteedid teadusuuringute vallas. me ma tahaksin enne teadusruumist pikemalt rääkimisest tulla tagasi neljanda prioriteedi juurde seal teekaardis, mis puudutab soolist võrdsust teadusuuringute vallas ja meeste ja naiste võrdset esindatust. see on üks nendest teemadest, millest järgmisel teisipäeval ministrid mitteametlikul kohtumisel Luksemburgis ka räägivad ja mul on hea meel, et ma juhin seda koosolekut. ma tean, et naiste õiguste komisjon võttis eile vastu raporti, mis äh, näeb ette see, äh, soodustavad meetmed naistel erinevate tõkete ületamist teadusuuringute vallas. nii et neljateistkümnendal juulil just äh, sümboolselt võeti vastu siis selline raport Euroopa Parlamendis, äh, naiste õiguste komisjonis äh, Der Spiegelis samuti räägitakse sellest teemast mõned nädalad tagasi räägiti Äh, Nobeli preemia laureaatidest, kahest naisteadlasest, kes räägivad äh, soolisest võrdõiguslikkusest äh, teadusuuringute vallas ja ütlevad, et väga palju on selles vallas veel ära teha. see, et leida kõige paremaid talente, selline konkurents muidugi hõlmab kogu maailma, me peame maksimaalselt enda haritud kapitali ära Äh, kasutama, me näeme, et praegu on täiesti selgelt ala, äh, esindatud naised juhtivatel kohtadel, samuti äh, otsuse langetamisprotsessis ja see puudutab just eriti teadusuuringute valdkonda, kus naised on väga selges vähemuses viimase aastakümne jooksul on läbi viidud mitmeid uuringuid ja seetõttu ka Luksemburg on võtnud selle teekaardi raames äh, sugu, soolise võrdõiguslikkuse enda üheks olulisemaks äh, teemaks. tõelised äh, muudatused peaksid aset leidma siis juba institutsionaalsel tasandil, värbamisprotseduurid peaksid olema võimalikult läbipaistvad, võimalikult avatud, mittediskrimineerivad ja peaksid põhinema just oskustel ja teadmistel. eesmärgiks on siis teha tõelisi edusamme selleks, et parandada äh, naiste ja meeste vahelist, vahelise esindatuse tasakaalu ja oleme ette näinud ka järelmeetmed, järelevalve nende meetmete ellurakendamisel. järgmise teisipäeva arutelu, mitteametliku arutelu tulemuseks võivad need muutuda, need ähm, järgmises etapis need äh, järeldused ka ametlikuks tahaksin rääkida ka konsultatiivfunktsioonist. Äh, Luksemburgi eesistuja seab väga suurt äh, rõhku nendele ähm, järeldustele, mis võeti kahe tuhande, kahekümne üheksandal mail nõukogus vastu, et äh, meie eesistumise jooksul oleks võimalik konsultatiiv Äh, süsteem üle vaadata Euroopa teadusruumi osas, arvestades suurt konsensust, mis praegu selles vallas olemas on. Luksemburgi eesistuja koostöö vaimus liikmesriikide ja komisjoniga soovib, äh, et detsembrikuine konkurentsinõukogu võtaks vastu soovitused ja uue ERAK-i konsultatiivkogu mandaadi ja ka juhtnöörid, mis oleksid äh, standardiseeritud ja seotud äh, teadusruumi väljatöötamise prioriteetidega. ERAK-i osas loodame, et see konsultatiiv, äh, konsultatiivorgan võib siis täieõiguslikult ning oma potentsiaali täielikult kasutades asuda tegutsema teadus- teadusruumi ülesehitamisel võtta arvesse konkurentsipoliitikat ja tuua siis endaga kaasa ka tõelise teadusuuringute siseturu väljakujunemise, daamid ja härrad, lubage mul tulla nüüd veel ühe prioriteedi juurde meie eesistumisperioodil ja selleks on teadusuuringute terviklikkus. mitte keegi teist ei eita, ma olen päris kindel, et vahe et on, et on seos ähm, majanduslike edusammide ning teadusuuringute kvaliteedi vahel. me näeme, et teadusuuringud aitavad kaasa heaolu suurendamisele, äh, su-, suured tehnoloogilised arengud äh, aitavad elutaseme kõrgendamisele kaasa. eelmise äh, aastakümne jooksul me näeme, on üha enam äh, Äh, investeeritud teadusse te, tehnoloogiasse, inseneriteadusse, matemaatikasse, nii-öelda STEM aladesse ja me näeme, et see on osa suuremast äh, strateegiast, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja me räägime siin äh, arukast majanduskasvust, mis on jätkusuutlik ning kaasav teadusuuringute alased jõupingutused äh, hõlmavad kõiki kogutud äh, teadmisi. me teame, et teadmised peavad olema ausad, objektiivsed äh, ning puutumata erinevate ideoloogiate, majandushuvide ning poliitiliste huvide kaalutlustest ja selline läbipaistvus, siirus on aluseks teadlaste tegevusele, äh, teaduspõhise majanduse edasiarendamisel ja seetõttu ta-, andmete läbipaistvus on üheks äh, kõige kesksemaks äh, eesmärgiks teadusvaldkonnas. Luksemburgi eesistumise prioriteedid hõlmavad erinevaid riikide strateegiaid äh, teadusuuringute läbipaistvuse suurendamisele. oluline on see, et parimad praktikad leviksid äh, riikide vahel ning nendest saaks alus äh, ka investeeri-, erinevate teadusuuringute rahastamisele. Mont-, Montreali ning Singapuri deklaratsioonid pööravad samuti tähelepanu sellele teemale, ühelt poolt püütakse vältida seda, et oleks mingeid väliseid mõjutusi ja teiselt poolt, et oleks tagatud sidusus erinevate valdkondade vahel. proaktiivsem ja harmoneeritum lähenemine Euroopas äh, kindlasti omab erinevaid eeliseid, mis aitaksid äh, kujundada edasi ka kõrgharidusvaldkonda. me teame, et haridus on äh, parim ennetusmeetod kuid me näeme, et see selline ennetusmeetod erineb väga suuresti erinevate liik-, liikmesriikide vahel, meil peaks olema selgelt ette nähtud just kõrgharidussektoris töötajate koolitamine selles vallas, kvaliteedikoolitus kombineerituna erinevate normide suhtes teadlikkuse suurendamisega kindlasti aitaks vähendada võimalust, et tekiks äh, laiduväärt käitumist ning äh, vigasid äh, tuleks esile. Luksemburgi eesistuja soovib samuti rõhku seada just väljaõppele, koolitusele, kõikidel erinevatel karjääriastmetel teadlase karjääri jooksul. selline läbipaistvuse suurendamine aitaks äh, parandada ka infovahetust erinevate uurijate ja erinevate asutuste vahel teatud eetiliste aspektide esiletoomine on äh, tegelikult päris uus teema. Äh, kaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta Horisont äh, programm on esimene raamdokument, kus juhitakse sellele teemale üldse tähelepanu ja sellised põhimõtted põhinevad Euroopa teadusuuringute fondi käitumisjuhisele. järgmisel nädalal leiab siis aset äh, mitteametlik ministrite kohtumine ja me näeme äh, ette siis äh, teatavate juhiste vastuvõtmist, järelduste vastuvõtmist, mis peaksid siis ka esimese detsembri konkurentsinõukogus ametliku käigu sisse saama. me sooviksime, et riigid tegutsesid, tegutseksid selles ähm, vallas sidusamalt äh, ja standardiseeritumalt äh, võetakse arvesse äh, teadusuuringute läbipaistvuse Euro-, Euroopa võrgustiku soovitusi, soovitakse koostada ka vastavalt praegu olemasolevale käitumisjuhendile ka konkreetsed juhtnöörid, mis puudutavad just teadusuuringuid see kõik äh, on seotud ka investeeringute kavaga, millega tuli välja president Jean-Claude Juncker ja mis näeb ette kuni kolmesaja viieteistkümne miljardi euro investeerimist. see näeb ette äh, erinevate strateegiliselt oluliste projektide finantseerimist, mis toovad endaga kaasa lisaväärtuse Euroopa Liidule. ja just selles vaimus oleme me ette näinud äh, mõttevahetuse äh, konkurentsinõukogus esimesel detsembril, mis puudutab äh, strateegilisi investeeringuid teadusuuringute innovatsiooni valdkonnas, selleks et kompenseerida eelarve vähenemist kahe koma kahe miljardi euro võrra Horisont kahe tuhande kahekümne raames. nüüd äh, olen ma andnud ülevaate kõikidest Luksemburgi eesistumise prioriteetidest, tänan teid tähelepanu eest uh,. Thank you. ja suur aitäh, härra minister, teile selle ettekande eest, tegemist oli väga selgesõnalise ja täpse ettekandega ja need kuupäevad ja koosolekute ja kohtumiste ajad on väga olulised meie jaoks ja me peame innovatsiooni ja teadusuuringu valdkonnaga edasi liikuma selle põhjal. aga nüüd on meil siin fraktsioonide nimel kõnelejad ja Rahvapartei nimel saab sõna kolleeg Eelar, palun. ja suur aitäh teile tulemast eh, meie komisjoni. me oleme väga hoolega lugenud eh, läbi selle, mida ähm, Luksemburg on öelnud teadusuuringute valdkonnas, minu küsimused on vägagi praktilised. Eh, praegusel ajal, eriti just täna ja homme äh, jälgime me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta parlamendi eelarve läbirääkimisjoont, meil on institutsioonide vaheline noh, kokkulepe, et toimub äh, Horisont kaks tuhat kahekümne backloading, aga meile on nüüd öeldud, et aastaks kaks tuhat kuusteist ei ole reserve sellise backloadingu jaoks reserveeritud ja väga huvitav on ka see, et komisjoni nõukogu praegusel ajal kasutavad sada viiskümmend miljonit äh, Äh, olematut äh, reservi selleks, et äh, suunata see pagulaste mm, programmidesse, jah, kõik on väga õige, aga kuidas see praktiliselt nüüd välja näeb, kui komisjon ja nõukogu ütlevad, et reservi ei ole ähm, üldreservi raames ja kuidas siis võib tekkida olukord, kus küsitakse ka sel aastal ja ka tulevikus äh, seda, et osa sellest reservist oleks määratud Horisont kahe tuhande kahekümnele. ja teine küsimus on seotud sellega, et ma tahaksin teada, milline on teie nägemus ebakõlaga seoses äh, selles mõttes, et ühest küljest tõukefondides me palume liikmesriikidel tõukefondide raha äh, kulutada sellised, et kolmandik kasutatakse teadusuuringute jaoks eh, ja meil on pandud paika kolme protsendi eesmärk SKT-st, kui me räägime teadusuuringute üldkuludest ja samal ajal sama eesistuja, sama komisjon vähendab teadusuuringute rahastamist eh, allapoole kahte protsenti, ühest küljest me stimuleerime liikmesriikide poolset eh, kulutamist kolme protsendi suunas ja samal ajal me vähendame eh, Euroopas eh, vastava sektori rahastamist eh, allapoole kahte protsenti, sellest on väga keeruline aru saada. suur aitäh teile, kallis kolleeg ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Kreel, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esimees, härra minister mulle meeldis vägagi see, et üks teie olulistest projekt-, prioriteetidest ongi Euroopa teadusruum. ma tean, et see teema äh, on nii komi-, komisjonis ja parlamendis olnud väga keeruliste arutelude teemaks ja probleemid on nõukogus veelgi suuremad kui meil ja ma soovin teile ainult palju edu sellega seoses. meie fraktsioon kindlasti äh, toetab teid äh, sellel teel ja me oleme tahtnud pikka aega naistele rohkem võimalusi anda teadusuuringute valdkonnas ja teil on õigus, me ei räägi siin mitte ainult äh, hangetest ja läbipaistvusest selles küsimuses, vaid äh, lisaks sellele räägime ka võimaluste loomisest äh, selleks, et pere ja tööelu ühildada ja see ei puuduta mitte ainult naisi, vaid ka mehi samaväärselt ja seetõttu me oleme valmis teid sellel teel aitama ja toetama ma tahaksin veel ühte asja mainida seoses Euroopa teadusruumiga. viimastel kuudel on mulle pidevalt esitatud küsimusi sellega seoses, mida meie Euroopa Liiduna peame silmas Euroopa teadusruumi all. ma usun, et Äh, me peame seda valdkonda palju selgitama veel ja ma tõesti loodan, et teie eesistumine panustab äh, sellesse, et äh, sellesse selgust luua et toodaks välja konkreetsed projektid, millega oleks võimalik tulevikus tegeleda. mulle tundub, et teatud valdkondades on veel selgusetus siin vallas tahaksin ka teada, äh, kas äh, te Galileo ja Kopernikuse valdkonnas teie eesistumise raames midagi tahate ette võtta ja kolmas teema ka, äh, mina olen IT-komisjonile lisaks veel ka regionaalarengu komisjoni liige ja minu küsimus on selline juba mõnda aega ähm, on kokku lepitud ähm, teatud summad, mida kulutatakse äh, teadusuuringutele, aga lisaks sellele on ka võimalus regionaalfondi raha siduda Horisont kaks tuhat kahekümne programmiga, aga nüüd äh, on programmid nüüd äh, peaaegu lõpule jõudmas ja mina tahaksin, et äh, eesistuja Horisont kahe tuhande kahekümne ja ühtekuuluvuspoliitika tegevust aktiivselt toetaks, et need liikmesriikides olemasolevad kogemused kokku võetakse ja et näidatakse äh, kuidas neid projekte oleks võimalik ühiselt kujundada, sellepärast et ma arvan, et eh, ühest küljest eh, teadusuuringute taristute loomine ja koostöö VKE-dega ja eh, projekt Horisont kaks tuhat kakskümmend on meie jaoks Euroopa Liidu jaoks, Euroopa Liidus väga olulised ja me saame neid ühiselt edendada. suur aitäh ja e ECR-i nimel annan sõna härra Henkenile, palun, tema on meie komisjoni aseesimees aitäh, austatud härra minister. ma olen olnud mitmeid aastaid vastutav Saksamaal suure teadusuuringute valdkonna ees ja ähm, meil on Saksamaal üle viiekümne tuhande teadlase, kes kuuluvad erinevatesse asutustesse ja ma pean ütlema, et äh, kõige hullem, mida ma olen näinud, on see, et valitseb äh, uskumatu ebakindlus, äh, mis tuleb just riiklikelt valitsustelt ja ka Euroopa Liidust ja mina tahaksin teile südamele panna seda, seda juba mainiti siin ka, äh, et äh, püüdlused Horisont kaks tuhat kakskümmend rüüstada ja seda ei saa muud moodi väljendada, äh, on rahulolematust põhjustanud kõikides parteides siin. täiesti muljetavaldav oli näha seda, et selles valdkonnas parteid olid täiesti ühel meelel ja muide ka paljud komisjonid on väga äh, pahased selle pärast ja viimastel aastatel ma äh, ei ole näinud siin parlamendis sellist olukorda, et inimesed on nii ühtsed äh, mingisuguse probleemi küsimuses, mida ei oleks tohtinud esile kerkida. teiseks, peamise teadusnõustajate kaotamine on meid ka muretsema pannud, eriti just mind ja ja kuidas komisjoni president neid inimesi kohtles, oli ka murettekitav. ja nüüd on lubatud uut protsessi, mis peaks ka hoolitsema selle eest, et äh, nõu ja suunised teaduskogukonnalt meieni jõuaks ja äh, palun vaadake seda protsessi lähemalt, kas äh, see on tõesti nüüd sõltumatu või Äh, küsitakse nende inimeste käest nõu, kes äh, tegelevad ka muuga ja äh, kolmandaks, seda ka mainiti mis puudutab kolme protsendi eesmärki, siis ma võin öelda, et tore oleks see, kui teie eesistujana ka viitaksite pidevalt sellele, et jaapanlased või ameeriklased palju rohkem sellesse valdkonda välja annavad. aga äh, kiitke ka äh, Soomet ja Rootsit äh, ja kritiseerige kõiki neid Euroopa riike, kes seda kolme protsendi eesmärki ei täida ja viimaseks tahaksin öelda veel midagi, mis ei ole väga populaarne siin, aga minu jaoks on väga oluline mul on tunne, et äh, Šveits äh, äh, saab karistatud rahvahääletuse tulemuse tõttu. aga see on, puudutab teemat, mis ei ole selle rahvahääletusega üldsegi mitte seotud. kui meie nüüd oma koostöö Šveitsiga külmutame või seda takistame, ka selles vallas, siis lõppude lõpuks ähm, teeme me endile karuteene sellega. ja Euroopa suurim äh, teadusprojekt on nagunii seotud Šveitsiga ja seetõttu palun, äh, et te ka sellega tegeleksite, palun seda oma fraktsiooni nimel. suur aitäh, kolleeg Federle Alde nimel suur aitäh, lugupeetud härra esimees ja suur aitäh, härra riigisekretär, teile ka prioriteetide tutvustamise eest väga lootav on teada, et Luksemburgi eesistuja tahab teadusuuringuid prioriteediks võtta. ja minu kolleegid on ka sellest öelnud, et kui me räägime teadusuuringute valdkonnast, siis Euroopa poliitikad on muutunud ja lohutav on see, et äh, teie tahate tugevdada teadusuuringute valdkonda ajal, äh, kus äh, inimesed kardavad, eriti just siin komisjonis ja parlamendis, et liigselt võetakse rahastust ära innovatsiooni valdkonnas, mis vastutab homse päeva eest, meie tuleviku eest ja seetõttu aitäh teile selle eest, et te püüate saavutada tasakaalu oma juhtimise all selles valdkonnas. me teame ka, et on väga palju rahut-, muutust äh, võimalik äh, täheldada äh, suurte Euroopa Liidu teadusuuringute programmide kontekstis. järgmiseks tahaksin mainida soolist võrdõiguslikkust ja tasakaalu. oluline on see, et tuleb tagada, et praegu eksisteeriv tasakaalutus tulevikus paraneks ja ma olen nõus sotsiaaldemokraatide esindaja poolt öelduga selles küsimuses ja teiseks, natuke üksikasjalikum küsimus, me oleme silmitsi äh, ühe inimkonna äh, suurima ohuga, äh, see on seotud resistentsusega antibiootikumidele, mitmetes sektorites see resistentsus järjest kasvab ja neli aastat tagasi tehtud uuringus äh, Ehm, me saime teada, et eh, väga palju inimelusid, eh, väga palju inimesi hukkub selle tõttu, et eh, resistentsus on tekkinud antibiootikumide vastu ja sageli inimesed ei saa täispensioneid, sellepärast nad on nii palju haiged olnud lihtsalt ja meil on vaja paremat režiimi antibiootikumide küsimuses, me teame ka, et tööandjad muutuvad närviliseks, sellepärast et haiguste puhul nemad peavad eh, ka asenduse leidma, sellepärast et tulevikus on nende personal palju rohkem haige eh, ja sotsiaalkindlustussüsteemidele on eh, see koorem väga suur tulevikus ja seetõttu me peame tegelema selle küsimusega just teadusuuringute perspektiivist lähtuvalt, me peame töötama välja uusi antibiootikume, meil on vaja üleilmset kava, kuidas kasutada antibiootikume, millised on reeglid nende kasutuselevõtuks, sest et me teame, et kui me täna leiame uue äh, antibiootikumi, siis kaheksa aasta pärast äh, on sellele ka resistentsus tekkinud, see on väga tõsine küsimus ja ma tahaksingi teada, et kas teie juhtimise all me saaksime sellele küsimusele rohkem keskenduda, sellepärast et praegusel hetkel mitmetes riikides on palju huvitavaid algatusi selles vallas aga me peaksime need jõud Euroopa Liidus kokku koguma ja ma usun, et sellisel juhul me suudaksime rohkemat ära teha, aitäh. aitäh. härra Claude Turmes äh, saab sõna roheliste nimel, palun. aitäh, Jerzy. hea meel on kohata siin minu, ütlen minu valitsuse esindajat äh, äh ütlen rohelisena niimoodi, tere tulemast, Mark. Luksemburgi äh, eesistumine võetakse väga hästi äh, parlamendis äh, vastu, eriti just seetõttu, et te pöörate tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele ka teadusuuringute valdkonnas. mul on üks üldisem märkus, kui ma räägin noorte teadlastega, siis äh, tihtipeale näen, et äh, nad on vägagi ebakindla lepingu peal tööl ja see naiste ja meeste vaene tasakaal äh, ühelt poolt, kuid ka teiselt poolt äh, suhteliselt kehvasti tasustatud lepingud kolm, kolme neljandiku koormusega või siis kiiresti lõppevad lepingud. et kuidas tekitada stabiilsem raamistik noortele teadlastele see ei ole sugugi äh, juhuslik, et äh, Ameerika Ühendriikides äh, on need näitajad paremad ja olukord parem ja mul on hea meel, et Luksemburg oli üks nendest nõukogus, kes soovisid säilitada noorte teadlaste preemiad, Marie Curie preemia. teiseks, te rääkisite Euroopa teadusruumist kui ühest prioriteetsest valdkonnast see peab äh, alusuuringute jaoks täiesti olemas olema. hetkel, äh, kui äh, me räägime väga palju tööstusettevõtetest, siis nüüd võime küsida, kuidas paremini korraldada ka rakendusuuringute vahetus ja piiriülene liikumi-, liikumine kuidas selles valdkonnas me võiksime edasiminekuid saavutada, see ei peagi lihtne olema, sest iga liikmesriik äh, loodab äh, saada endale turueeliseid, kui on mingi teadusuuring aidanud äh, tööstuse arengule kaasa, kuid kas võrreldes Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga, eh, nende edusammudega, on meil eh, üldse võimalik veel endale lubada seda, et meil on killustatud eh, teadusuuringute turud Euroopa Liidus? jah, tõepoolest, ilma läbipaistvuse ja usaldusväärsuseta ei ole meil teadusuuringutega mitte midagi peale hakata me oleme kõik võidelnud, nagu kolleeg juba ka ütles, äh, selle vastu, et äh, võtta ära äh, raha teadusuuringutest ning seda mujale suunata. nüüd peab küsima, kas see Junckeri investeeringute plaan on investeeringut, investeerimispanga seisukohalt kasumlik ja nagu proua Krell ütles, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondid, me peame äh, nüüd edasi liikuma Junckeri plaani poole. kui me räägime tõukefondide rahadest, Euroopa Liidu eelarvest ja veel nendest rahadest, mis lähevad taristu investeeringuteks, äh, kui need kõik koondada, siis äh, saame palju paremaid tulemusi ja loodan, et Luksemburgi eesistumine tõepoolest esimesel detsembril nõukogus, siis on võimalik äh, neid teemasid arutada, vaadata, milline on seos äh, äh, tõukefondide vahel ja ja strateegiliste investeeringute fond saaks kuidagi neid vahendeid ühendada ja koordineeritult kasutada, aitäh! suur aitäh! nende märkuste eest. ja Claude, see on väga hea aeg teile, sellepärast et te saate, nagu te näete, rohkem sõna kui teised. Te olete ju praegu Euroopa südames, mitte ainult geograafiliselt, vaid ka vaimselt esindate ka eesistujat meie keskele. detsembris saab see kõik lõpu. jaa ühesõnaga detsembris jääme oma privileegidest ilma, jah. ja suur aitäh, et Marie Curie programmi siin meile meelde tuletasite, see on meie jaoks väga oluline. proua Kappel ja teie saate sõna ENF-i nimel. ja suur aitäh, lugupeetud esimees äh, austatud riigisekretär, te avaldasite mulje muljet, öeldes, et Luksemburgis äh, äh, riigi Ähm, äh, rahastamine teadusuuringute valdkonnas äh, viieteistkümne viimase aasta jooksul on kaksteist äh, korda suurenenud ja see on suurepärane. me ei pea nüüd Rootsit või Soomet võtma eeskujuks, vaid me saame Luksemburgi eeskujuks võtta ja siis oleks võimalik kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kolme protsendi eesmärk Euroopas suurepäraselt saavutada. lugupeetud äh, härra minister, te tõite välja äh, põhipunktid, äh, see mm, puudutab teadusruumi väljatöötamist ja tegemist on integreeritud uurimistegevusega, suur aitäh, et tahate käitumiskoodeksi võimalikult kiiresti välja töötada, see on ääretult oluline selleks, et integreerida see valdkond. ja mm, lisaks on väga oluline sugude küsimus, sooline võrdõiguslikkus on väga oluline ja institutsionaalne muutus on samamoodi oluline. ma lugesin ka Spiegli artiklit, see on väga hea artikkel ja kui seda väga hoolega lugeda ja vaadata neid uuringuid seal, eh, mida mina naisena ka teen, siis on võimalik eh, näha, et eh, sageli naistel juhtkohtadel puudub mentorlus ja teaduskeskused, kui oleks mentorlus, saaksid pakkuda naistele paremaid karjäärivõimalusi, niisiis suur aitäh teile seal tegutsemast selles valdkonnas siis ja nüüd Läti eesistujana on äh, hakanud ähm, struktuuri väljatöötamise kallal tööd tegema ja Teie töötage välja erajuhtimise struktuurialase ettepanekuga ja me teame ka, et see ei puuduta mitte ainult teadlasi, vaid äh, siia on kaasatud järjest rohkemal määral ka äh, mm, tehnilised, loodusteadusalased teadmised, ettevõtjate alased teadmised äh, ja minu küsimus ongi teile, et milliseid samme tuleb siin astuda või kas teil on piisavalt inimesi ka ettevõtlusvaldkonnas, rakendusseaduse valdkonnas selleks, et sellesse juhtstruktuuri nad kaasata, et see tegevus oleks ettevõtjate lähedane ja veel üks teema, millest me täna juba äh, härra peaministriga äh, kõnelesime, äh, puudutab digitaliseerimist. Teie eesistujana olete selle ka endale prioriteediks võtnud. ja ähm, meie siin komisjonis teeme tööd digitaliseerimisvaldkonna teemadega, see on väga oluline teema praegusel hetkel ja see on seotud mm, teadusuuringutega ja digitalis-, automatiseerimise, detsentraliseerimisega ja Te kindlasti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta konverentsil kõnelete sellest kõigest, aga mina tahaksingi teilt teada seda, et kuidas te mm, vahendeid mm, kavatsete eraldada sellele, milliseid samme astuda, aitäh. aitäh. ja nüüd on mm, kord jõudnud kätte üksikute kõnelejate juurde ja proua Virkunen, palun. I can speak as an individual. tänan esimeses, ma võin nüüd sõna võtta isiklikult oma nimel ja suur tänu härra Hansenile selle ettekande eest. Luksemburg on võib-olla väike riik teadusuuringute valdkonnas, kuid see on heaks eeskujuks meile kõigile, me teame, et teie tudengid Luksemburgis on väga aktiivselt äh, ja ligi kolmkümmend protsenti nendest tudengitest osalevad mitmesugustes rahvusvahelistes projektides ja programmides nagu Erasmus ja see on heaks eeskujuks kõikidele Euroopa tudengitele äh, osaleda Erasmuse tüüpi projektides. ma arvan, et te keskendute eesistumise ajal õigetele küsimustele, sooline võrdõiguslikkus, mis on äärmiselt oluline teema, on hea, et te soovite äh, Äh, julgustada ka andekaid naisteadlasi äh, liikuma edasi oma karjääri ja selles valdkonnas on vaja väga palju ära teha, nagu te ütlesite, on hea, et keskendute äh, alusuuringutele ja Euroopa teadusruumi loomisele, sest see kõik aitab kaasa Euroopa teadusruumi loomisele kui me räägime äh, maailma tippülikoolide poole, siis Euroopast on neid väga vähe selles nimekirjas, kui me vaatame maailma kakskümmend parimat ülikooli, siis nende seas on ainult neli Euroopa ülikooli, ülejäänud on USA-st, seetõttu on vaja rohkem pöörata tähelepanu alusuuringutele ja teadusuuringute kvaliteedile härra Eeler rääkis juba kõigi nendest muredest, mis meil on tekkinud seoses Horisont kakskümmend kakskümmend programmiga, mis on meile äärmiselt südamelähedane teema me alati tunneme muret eh, eelarvekärbete pärast selle programmi puhul, kuid ma tahtsin küsida ka seda, on oluline keskenduda alusuuringutele ja samuti on oluline keskenduda uuendustegevusele ja ettevõtjatele. meil on Euroopas häid ideid, häid uuringuid, eh, kuid me ei ole eriti edukad nende ideede elluviimisel ettevõtluses. mida te kavatsete ära teha sellel suunal? Eh, kuidas te kavatsete just seda uuendustegevuse ja ettevõtluse kokku viia. tänan, härra Tošinovski, järgmisena. tänan, esimees, ma ühinen oma kolleegidega, avaldades tänu sellest, et Luksemburg eesistujana eh, pöörab suurt tähelepanu teadusuuringute innovatsiooni teemale. me kõik mõistame et äh, äh, kõrgetasemele teadus ja teadusuuringud ja nende tulemuste ülekandmine ettevõtlusesse on oluline ka teadustegevuse konkurentsivõime suurendamiseks. me vajame seda mitmetes valdkondades, ka Energialiidu loomisel, sest ilma teadusuuringuteta on väga raske edasi liikuda Äh, ma olen pikka aega töötanud ülikoolis ja nagu juba rõhutatud, olen seisukohal, et et sooline võrdõiguslikkus on jäänud kuidagi tahaplaanile, kuid me peame tagama seda, et noortel teadlastel on tagatud piisavalt sotsiaalne kaitse ja liikuvusvõimalused ma arvan, et on oluline Euroopas äh, leida sellised andekad naised, kuid samas, kuidas säilitada neid, kuidas luua neile atraktiivne töökeskkond, sest inimestel on väga palju muid kohustusi, perekondlikud kohustused ja muud kohustused. kui me räägime naisteadlastest, ja ma tahan öelda, et minu kolleegid on kõik nüüd võidelnud äh, Horisont kakskümmend kakskümmend programmi rahastamise eest ja nüüd on üllatav, et järsku on hakatud sekkuma sellesse eelarvesse. on tekkinud teised prioriteedid. ja öeldakse, äh, et me ei tea, millal see raha tagasi tuleb. Äh, see jäi nagu puudu teie sõnavõtus kui te rääkisite andekatest teadlastest ja Horisont kaheksakümmend kakskümmend, me pidevalt võrdleme ennast Ameerika teadlastega. kui me räägime näiteks omakapitalist ja aktsiakapitali finantseerimisest, see on hoopis erinev äh, selles tegevusvaldkonnas. järgmine sõnavõtja. tänan, esimees, minister Te tutvustasite erinevaid Luksemburgi eesistumise prioriteete kuueks kuuks. mulle meeldivad nad, sest nad äh, käsitlevad olulisi teemasid, kuid lisaks sellele on ka teisi olulisi teemasid, mis ei ole võib-olla mainitud prioriteetide all, kuid mis oleks võinud olla võib-olla varasemal ajal prioriteetideks. ma räägin ähm, kaitseuuringutest ja julgeolekuga seotud uuringutest. me teame, et Horisondis kakskümmend kakskümmend seda küsimust käsitleti, äh, moodustati teadlaste rühm, kes tegeles nende küsimustega ja teatud küsimused jäid lahendamata. ja ma arvan, et see on üks nendest asjadest, äh, mis oleks pidanud olema kaasatud praeguse eesistuja tegevusprogrammi, sest meie praegune maailm ei ole enam turvaline ja me vajame äh, selles valdkonnas, äh, kaitsevaldkonnas uuringuid, võib-olla me peaksime moodustama äh, kaitseuuringute ja julgeolekuuuringute instituudi. Euroopa teaduskeskustest kuhugi integreerida selle ja ma arvan, see on aspekt, mida tuleks samuti käsitleda. suur tänu, härra Keerek. järgmisena saab sõna härra Martel. aitäh, härra esimees, ma ei ole küll ähm, äh, Luksemburgist ise, kuid mitte kaugel, üle piiri. olen kuulanud täna hommikul ka peaministri seisukohta siin äh, komisjonis äh, ja nüüd ka teie, härra riigisekretär äh,, Te olete vägagi dünaamiliselt esitlenud enda seisukohta, kuidas enam innovatsioonile, töökohtade loomisele tähelepanu pöörata. ma ei taha nüüd siin õhustikku hakata ära rikkuma, aga kas te võiksite mingisuguseid konkreetseid äh, Äh, näiteid tuua, te saaksite öelda enda eesistumisperioodi äh, lõpus, et näete, nüüd me oleme tõepoolest õigel teel, asjad on muutunud, äh, eesistujad järgnevad üksteisele, kõik tulevad, alustavad suurepäraste ideedega, kuid lõpuks ei muutu eriti midagi. millised on käegakatsutavamad mõtted, mille puhul me saame öelda, et tõepoolest edasiminekuid on toimunud? uh,. Thank you. suur tänu, äh, kolleeg. kas keegi veel soovib sõna? ei soovi ja ma palun nüüd äh, teie vastuseid ja märkusi, kui võimalik. Äh, härra esimees, tänan selle eest, et saan vastata erinevatele märkustele ja tähelepanekutele. ma tean, et see ei ole kombeks, kuid ma tervitaksin äh, siin ka naabreid, mitte ainult omasid. Äh, hea meel, et Claude, sina siin viibid. ja tahaksin tänada kõiki äh, kõnelejaid, kes jagasid oma seisukohta Luksemburgi eesistumiskava kohta. väga oluline on ära kuulda ka Euroopa Parlamendi seisukohad ja paljud nendest edastan ka Luksemburgis eesistumisega seotud isikutele. on erinevate mõistetega räägitud, äh, erinevate mõistetega nendest äh, plaanidest ja nendest fondidest, äh, mida on kasutatud kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi plaaniga seonduvalt äh, ma tahaksin äh, siin äh, veel kord rõhutada eesistuja neutraalsust, see on äh, üks meie eesmärkidest, loodame, et need rahad tõepoolest, see raha jagataks võimalikult õiglaselt ja me oleme ette näinud tõepoolest ka mõttevahetuse detsembris ja leiab, ähm, leiavad aset ka töörühma koosolekud mis tegelevad just ERAK-i teemaga. ja see puudutab siis investeeringuid erinevates liikmesriikides, tagamaks äh, selle, et tõepoolest need rahad liiguksid ka teadusuuringute innovaatika valdkonda ja jään siis ootama ka seda mõttevahetust esimesel detsembril hea meel on mul ära kuulda ka proua Kreeli, härra Federle, Kappeli, äh, proua Virkune, härra Tošanovski seisukohad, kes meid äh, samuti toetavad äh, meie eesmärkide seadmisel. ma olen kindel, et me peame nendest teemadest kindlasti räägima veel ka järgnevatel aastatel, mitte ainult meie eesistumise jooksul. härra Henkel teile vastamaks äh, äh, Šveits saab kindlasti osaleda selles esimeses sambas. Klaud Turmes, kes küsis äh, sellest, kuidas teevad koostööd ettevõtted ning teadusuuringute keskused, teine sammas Horisont kahe tuhande kahekümnest pöörab sellele teemale tähelepanu tööstusettevõtete ja teadusuuringute kasutamise teemale ja milline on siis sotsiaalmajanduslik mõju sellisel koostööl. tahaksin teid tänada, teid, teie seisukohtade eest ja mul on hea ja ma olen kindel, et kogu Luksemburgi eesistumise ajal leiab aset veel mitmeid teisi mõttevahetusi ja ka härra Elani äh, seisukoha ma edastan pädevale isikule, sest ma ei ole siin ainupädev, edastan selle Luksemburgi rahandusministrile, et võetaks teie seisukoht ka eelarvega seonduvas arutelus arvesse. Äh, proua Krell esitas küsimuse, mis puudutab äh, Galileo programmi äh, selle eest vastutab äh, asepeaminister Schneider. ja kui ma ei eksi, siis on see homme teil päevakorras ja siis on teil võimalik see küsimus talle esitada ja siis saate ka adekvaatsemad vastused. tundub, et sellega pidasime nüüd ka ajakavast kinni, seegi tähtis äh, tahaksin tänada kõiki äh, liikmeid, kes kohale tulid, äh, selle arutelu eest, äh, teie panuse eest ja mul on hea, et selline põhjalik mõttevahetus aset leidis ja et me saame nüüd pidada ka meie eesistumise lõpus sellise kokkuvõtva kohtumise. suur tänu, härra minister teie sõnavõttu ja teie vastuste ning tähelepanekute eest. tõepoolest, eh, see teema kuulub ITRE komisjoni olulisemate prioriteetide hulka. me mõtleme tõsiselt, et kui me soovime tõesti saavutada ja välja tulla kriisist, sest taastumisest ei piisa, meil on vaja sellest kriisist välja tulla et saavutada kaks koma viis protsenti SKT tõusu, siis me peame rõhuma innovatsioonile, teist võimalust ei ole. ja seetõttu on oluline, et tööstusettevõtjad, EKE-d ja ka kogu IKT-sektor tuleks kaasa, kuid energeetikas on see eriti oluline. me praegu lägi, läbime läbi TTIP kokkulepet ja selliste energiahindadega, nagu meil praegu on, ei saa me tulevikus saavutada edu, seega kõik taandub innovatsioonile meie komisjonile, ka kosmoses poliitika. suur tänu, et te täna siin olite, soovime teile edu eh, eesistumise järgmiseks kuueks kuuks, suur tänu! Uh, dear colleagues, kallid kolleegid härra volinik Kanjete. on olnud Euroopa Parlamendis alates kellast kolmest alates, kuid hetkel ta ei saa siia tulla ja viibida siin, ütleme, järgmise viieteist minuti jooksul. minu ettepanek on arvestades seda, et härra Nii-, Kaniete peaks meid kutsuma kolm punkti, ehk ta peaks meid, meile välja tegema ähm,. mul on lühike teade, härra volinik Kanjete on kinni jäänud keskkonnakomisjonis, mu jumal küll, keskkonnakomisjonis. see on see blokeeriv komisjon ma ei taha küll rünnata keskkonnakomisjoni, kuid me peaksime ootama viisteist minutit, viisteist minutit vaheaega.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 Hello Uh, dear colleagues, uh, please uh, take your seat. lugupeetud kolleegid, palun võtke kohad sisse. nüüd on nagu Tour de France'il nelikümmend viis minutit on jäänud volinikul veel, et jõuda siia meie saali, nii et kohe palun meie ka asume kohtadele, et siis koheselt oma koosolekuga jätkata Dear colleagues, ladies and kallid kolleegid, daamid ja härrad. kliimameetmete ja energiapoliitika volinik härra Miguel Arias Cañete on nüüd meie seas. pärast väga rasket koosolekut keskkonnakomisjonis minu teada. ja me jõime kohvi teie arvel, härra volinik. ja nüüd me jõuame olulise arutelu juurde, suvine energiapakett, mis puudutab äh, elektrituru ümberkujundamist ja jaeturu ümberkujundamist. Äh, me loodame mõttevahetusele teiega, härra volinik. me teame, et äh, võeti vastu energia suvine pakett, mis koosneb ka kahest teatisest ja mis keskendub energiasüsteemi ümberkujundamisele kuid veelgi tähtsam on teatis, eh, mis keskendub energiatarbijatele Euroopas uute võimaluste tagamisele. väga huvitav teema, New Deal for Energy Consumers in Europe, sõna on teil, härra volinik. tänan, esimees eh, Bosek, lugupeetud liikmed, kallid kolleegid ja sõbrad, ma vabandan, et ma helinesin Äh, äh, kuid meil on olnud kiire päev kolleegiumis ja selle paketi heakskiitmine ja mul paluti täna tulla siia tutvustada seda komisjoni suvist energiapaketti teile, meie ettepanekuid, kuidas saavutada edasiminekut meie kliima ja energiaeesmärkide saavutamisel ja suvine energiapakett sisaldab järgmisi ettepanekuid. kõigepealt äh, nõuandev kommuni-, äh, teatis turu ümberkujundamisega, teiseks äh, Äh, energiatarbijate mõjuvõimu suurendamise strateegia ja kolmandaks Euroopa Liidu süsinikuturu äh, alaste õigusaktide ülevaatamine. paar aastat tagasi äh, piiriülene kauplus, ähm, taastuvad allikad ja tarbijatel oli väga vähe roll energiasüsteemidel lisaks arvete maksmisele ja äh, suurenes tegijate arv ning suurenes ka taastuvenergiaallikate osakaal, mis muututas ligi viiskümmend protsenti elektrienergia tootmist, toimus elektrienergia piiriülene kaubandus, äh, suurenenud äh, ühenduste vahel turus ja kasvas ka tarbijate konsu-, tarbijate aktiivsus. uued turud peaksid looma meile olukorra, kus me saame ära kasutada kõik need võimalused, mida uus turukujundus meile pakub ja taastuvenergiate kasutamine. konkurents on oluline põhimõte meie ettevõtjate jaoks, nii suurtele kui väikele. oluline on ka liikmesriikide vaheline koordineerimine, eh, e-, energia ettevõtete, ettevõtjate tegemine ning ka tarbijate aktiivne roll. üleüldiselt integreeritud energiaturg peab tagama majanduskasvu ja töökohtade loomise, see on oluline Energialiidu moodustamisel eh, ja selle teatisega turu ümberkujundamise kohta me avame nõnda-öelda konsultatsioonide protsessi, mille käigus käsitleme olulisi väljakutseid lubage lühidalt rääkida nüüd äh, taastuvenergia kasutamisest. me oleme edasi liikunud suurte sammudega tehnoloogia varas, äh, nii tuule kui ka päikeseenergia kasutamisel saavutanud teatud konkurentsieeliseid ja need moodustavad juba kakskümmend kuus protsenti Euroopas kasutatavast elektrienergiatest, kui me tahame saavutada kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid taastuvenergia kasutamisel, mis äh, peab moodustama, peame, kuhu peame jõudma viieteist aasta jooksul täna alustatud protsess tähendab seda, et me peame muutma kehtivaid eeskirju, et need peegeldaksid ka nii-öelda kannapööret energeetikas ja äh, seda kõige väiksemate kuludega tarbijatele. see tähendab seda, et meie turud peavad olema paindlikumad, sest likviidsemad, integreeritud, lühiajalisel äh, turud äh, ja taastuvenergia abil tootjad saavad omavahel paremini konkureerida võrreldes äh, Äh, tava äh, energiaallikaid kasutavate tootjatega. lisaks sellele äh, me peame muutma nõudlusepõhise lähenemise reaalsuseks, kui me suudame saavutada seda, et tarbijad reageerivad ka tarneolukorrale ja hindade kuikumisele ning arengule. sellega me saame kokku hoida kuuskümmend kuni sada miljardit eurot aastal. lõpuks me peame süvendama turuintegratsiooni, kaasa arvatud ka piirkondlikul tasandil, selleks on meil vaja koostööd ja tõeliselt euroopaliku põhivõrgu loomist. samuti on vaja äh, jõuda nii-öelda regulaatorite tasemele, reguleerivate asutuste tasemele ja selles osas tuleb äh, tugevdada ka Atseri volitusi ja suutlikkust. ja samuti on vaja saavutada läbimurret ka poliitiliste otsuste tegemisel ja sellega ma jõuan nende ähm, võimsuste mehhanismide juurde ja meie liik-, sõnum liikmesriikidel on selge. sellist mehhani-, sellised mehhanismid ei ole vastu võetud, kui nende eesmärk on lihtsalt kahjude katmine. Need on ainult põhjendatud siis, kui objektiivsed põhjused eh, ja tootmise võimekuse puudus. ja äh, mõlemat probleemi poole tuleb hinnata ning lahendus ei saa olla lihtsalt siseriiklik, see peab olema euroopalik või vähemalt piirkondlik lõpuks me peame ka siseturu loomise tagasi tooma meie tähelepanu keskmesse. Äh, turu ümberkujundamise reform, äh, toetuskavad äh, peavad teenima ühte sama eesmärki, võimaldama taastuvenergia kasutamise arengut, mis oleks turupõhine ning samuti peavad turu arengut mõjutama tarbijad ja meie teine teatis puudutab siis uute võimaluste loomist tarbijatele, see on seoses uue tehnoloogia ja digitaalmajanduse arengusega. tooksin mõningad näited, miljonid eurooplased äh, sõltuvad oma kodudes ähm, sajandid vanudest äh, analoogmõõtesüsteemidest. digitaalajastul oleks lihtsam kasutada mobiiltelefone, et kontrollida reaalajas tarbimist see aitaks vähendada nende arveid ja tagaks parema juurdepääsu informatsioonile. ja selleks on meil vaja võtta kasutusele äh, äh, arukad mõõtmissüsteemid Euroopas, äh, me peame tegema koostööd siseriiklike reguleerivate asutustega, et tagada kõikidele Euroopa Liidu kodanikele juurdepääsu põhjendatud hindadele ja lepingute võrdlemise vahenditele. ja me igati julgustame uute lahenduste väljapakkumist ja dünaamiliste hinnakokkulepete sõlmimist, mis võimaldavad lähtuda päevasisesest turgudest ja kokku hoida tarbijatel kuni kolmkümmend protsenti äh, oma arvete mm, mm, suuruses. Äh, dokument äh, enesetarbimise kohta, mis täna avaldati, aitab lahendada ka mainitud probleeme. peamine sõnum on see, et meie äh, energiasüsteemid peavad olema integreeritud, et saavutada kuluefektiivset tulemust. kokkuvõttes need kaks äh, teatist äh, esindavad äh, põhilisi küsimusi ja vastuseid kõige ähm, kiireloomulistele väljakutsetele, millega me täna seiseme ja ähm, Need äh, vastused leiavad väljundi ka konkreetsetes seadusloomelistes ettepanekutes. ma olen kindel, et, et teie komisjon etendab aktiivset rolli ka selles protsessi. ja nüüd, kallid kolleegid, ma tahaksin keskenduda HKS-i süsteemi ja äh, heitmetega kauplemise süsteemi osa suvises paketis. täna esitatud ettepanek äh, on äh, vastus eelmise aasta oktoobris Euroopa Ülemkogu poolt antud strateegilistele suunistele. vähem kui üheksa kuud tagasi Euroopa Liidu juhid leppisid kokku, et Euroopa Liidu äh, siseriiklikud äh, kasvuhoonegaaside heitmed tuleb vähendada vähemalt nelikümmend protsenti aastal, aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja nelikümmend kolm protsenti sellest äh, peab olema tagatud heitmetega kauplemissüsteemi abil hindade kauplemissüsteem on näidanud, et ta suudab sellega toime tulla ja me peame seda täna veelgi tugevdama ja paremaks muutma. arvestades seda, et ma olen täna tööstuskomisjoni ees, ma tahaksin keskenduda ka teatud võtmeaspektidele, mis on olulised Euroopa ettevõtjatele. Ähm, ma alustan kõigepealt äh, süsinikuheitme ülekanduvuse vastukaitsega Äh, ma lähtun sellest, et see on oluline mõningate sektorite jaoks ja äh, võib tekitada ohtu, et nad jäävad alla rahvusvahelise konkurentsivõime. ja seetõttu äh, me tahame jätkata vastavate sätetega, nagu parlament on seda nõustunud, sest need sätete kehtivus lõppes aastaks kaks tuhat kakskümmend. kuid ühte asja tuleb öelda, et ühelt poolt me peame säilitama äh, Äh, liikmesriikide poolt oksjonil pakutavate saastekvoote ja nende protsente, teiselt poolt tuleks vähendada äh, saatekvootide koguarvu vähemalt kahe koma kahe protsendi võrra igal aastal. Äh, praegu kehtiva üks koma seitse nelja protsendi asemel. me peame tagama, et et sellest saavad kasu need, kes seda, neid kõige rohkem vajavad ma tean, et äh, mõned arvavad, et äh, osa liikmesriike võivad valida neile sobivaid äh, kvoote. ma ei jaga seda seisukohta, vastupidi, ma arvan, et Euroopa Liidu juhtide poolt saavutatud kokkulepe kujutab endast väga haprast tasakaalu, millest lähtudes me peaksime edasi jõudma üksmeelele. ja selleks on meil vaja kõigepealt täiustame ja kaasastame tehnoloogia võrdlussüsteemi. meie süsteem nende vabade kvootide jaotamisel vajab sammupidamist tehnoloogiliste arengutega ja teiseks me peame tagama tihedama seose ja kooskõla äh, tootmistasemete vajadustega. samuti me peame võtma sihikule need valdkonnad, Eh, mis on suurima rahvusvahelise konkurentsi surve all ja kus on vaja vähendada eh, süsinikuheitme ülekandumist vastavalt. kuid eh, need süsteemid peavad muutuma dünaamilisemad ja seetõttu ma olen teinud ettepaneku kaasajastada neid võrdlusnäitajaid ja tootmistasemeid perioodiliselt ning lisada uutele Äh, reserviga liitujatele umbes nelisada miljonit täiendavat kvooti. ja lihtsamalt öeldes, kui me poleks nimetatud kolme elementi kaasanud, ei oleks olnud piisavalt saastekvoote, mida vabalt jagada ja me oleks pidanud öö, äh, neid vähendama kolmekümne viie protsendi võrra aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja nüüd ma tahaksin äh, öelda paar sõna ka heitmete kauplemissüsteemi ülevaatamise kohta, mis on äärmiselt oluline selleks, et dekarboniseerida meie majandus. ma viitan ka nüüd madala süsinikuheitmega majanduse äh, rahastamisele ja uuendustegevusele ning moderniseerimisele. kõigepealt me loome innovatsioonifondi, et toetada uuenduslikke madala süsinikuheitmega tehnoloogiaid ja nelisada miljonit saastekvooti on sellesse fondi paigutatud, viiskümmend miljonit, mida parlament palus selleks eesmärgiks, lisatakse selleks, et tugevdada seda, mis on juba äh, nelisada miljonit, seega saab kokku kolm nelisada miljonit. teiseks me <clears throat> eraldame sihtotstarbelist abi äh, kümnele liikmesriigile äh, läbi nõnda öelda moderniseerimise fondi, et nad saaksid oma energeetikasüsteemi kaasajastada tulevikuvajadustele ja sellisel võimalusel äh, me teeme ka ettepaneku harmoniseeritud ja läbipaistvama süsteemi loomiseks kaudsete kulude kompenseerimiseks liikmesriikide poolt ja tänu sellele me suudame tasu, tagada Euroopa elektriturgude parema toimimise ning CO2 heitmete vähendamise. samad põhimõtted kehtivad ka energiamärgistuse direktiivi läbivaatamisele äh, see räägib sellest, kuidas ähm, edastada tarbijatele õiget, täpset, lihtsalt arusaadavat teavet toodete energiatõhususe kohta. on oluline, et rohkem kui kaheksakümmend viis protsenti meist kontrollivad energiamärgistust, enne kui me mingi toote ostame. ja see märgistus aitab tarbijatel kokku hoida ligi nelisada kuuskümmend viis eurot aastas, <clears throat> luues sellega viiskümmend viis miljardit eurot lisasissetulekut ettevõtjatele ja saaks ähm, kokku hoida selle energiakoguse, äh, mida kõik kolm Balti riiki näiteks koos vajaksid. aastal kaks tuhat kümme äh, lisatakse mitmetele märgistustele veel uusi infovälju selleks, et pidada silma energiatõusu tehnoloogia arengutega. kuid äh, ausalt öeldes tehnoloogia on kiiremini arenenud kui see tavapärane A kuni D vahemiku märgistus, mis on nüüd tühi. seega, kui tarbija ostab nüüd A pluss nõudepesumasinas, nad arvavad, et see on kõige tõhusam turul, aga tegelikult see on kõige vähem tõhusam selleks, et vältida segadust üleminekuperioodil ja ergutada uute tehnoloogiate kasutusele võtmist, me oleme teinud kolm ettepanekut. esiteks äh,, olemasolevad tooted tuleb sisendada nii-öelda äh, ülemistesse vahemikesse, et jätta ruumi ka täiustatud toodetele, mis tulevad järgmistel aastatel. teiseks äh,, konkreetsed produkti äh,, konkreetsed tooted äh, tuleks ümber hinnata ja vanad märgistused järk-järgult kasutuselt ära võtta ja kolmandaks, elektroonilised märgistused tuleb kasutusele võtta asendustoodetele või asendamaks nii-öelda paberil või füüsilisi märke, äh, märgisi. ja see kõik taandub äh, tarbijate olulise info andmisele, mis võimaldab neil teha õigeid valikuid. kallid äh, liikmed. tänased ettepanekud loovad lu-, võima-, võimaldavad luua platvormi, mis on tarbijate vajadusest juhitud meie energiaturgudel. Nad aitavad meil leida ka õige tee äh, nii-öelda madala süsinikuheitmetega majanduse loomisele tulevikus ja üles ehitada selline majandus Euroopas ja kõikjal maailmas. Äh, ja sellega kaasnevad kasud on väga suured, äh, vähenevad kallihinnalised impordid, paraneb energiavarustuskindlus, vähenevad energia hinna äh, arved äh,, suureneb tööstusettevõtte konkurentsivõime ja kõige selle saavutamiseks me peame tegema koostööd, institutsioonid, huvitatud osapooled ja tarbijad. tänan teid tähelepanu eest äh.. suur tänu, härra volinik, selle ettekanne eest. kolm ettepanekut äh, komisjoni suvises energiapaketis mis on äärmiselt olulised ka meie komisjoni töös, arvestades seda, et me vastutame ka tööstuse ja VKE-de teema eest ja nüüd fraktsioonide nimel kolleeg Karinš Rahvapartei nimel. suur tänu, volinik Äh, meil on esitatud väga palju uudset infot, mida me peame läbi töötama lühikese aja jooksul ja tänasel koosolekul, kuid ma tahaksin keskenduda ühele aspektile, mida te maja mainisite, ma tahaksin rääkida ka energiamärgustusest, aga ma seda ei räägi. kui ma räägin nüüd juhtimisest ja energiaturu ümberkujundamisest, siis üks raskustest, mis meil on, on piiri, seotud piiriülese kaubandusega. Äh, ja seal on ka teatud füüsilised äh, takistused, meil puuduvad vajalikud äh, ülekandevõrgud ja võimsus teatud liikmesriikide vahel. on kohti, kus see on paremini korraldatud, on kohti, kus see on halvem. ja sageli on ka tekkinud võimsusele juurdepääsu raskused. seega jaotusvõrgu ettevõtja võib-olla eelistab üleliigset energiat suunata võrku öistel tundidel, mitte päevastel tundidel, kui turg on aktiivne. ja kuidas te saate anda Atserile suurema mõjuvõimu ja kas te soovite, et Atser hakkaks tegelema lisaks hulgi müügiturule ka jaotus, müük, jaemüügituruga ja kuidas saavad olema nende koostöösidemed siseriiklike reguleerivate asutustega. ma olen huvitatud sellest, et reguleerivate asutuste roll muutuks tugevamaks ka ühenduses. suur tänu, kolleeg, kaks minutit on just see õige aeg ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel järgmine sõnavõtja. tänan väga härra volinik, küsimus teie kolme paketi osa kohta. pärast teie ettepanekut rakendamisest, kas üksiktarbijatele või tööstusettevõtetele eh, energia hind tõuseb, kui jah, siis kui palju? ja millal teie arvates see hinnatõus aset leiab? teiseks, kolme ettepanekuga kaasnevad ka mõjuhinnangud ja kui selline mõjuhinnang on olemas siis ma tahaksin küsida, millal need jõuavad ka meie komisjoni, me sooviksime nendega tutvuda. ja kolmandaks, äh, kuidas vältida seda, mis varem on juhtunud, et see ei korduks tulevikus? kui on olemas mingi mõjuhinnang, siis mis need mõjud on, äh, kõik sooviksid seda teada ja kui mõned komisjonis leiavad, et heitmete kauplemissüsteemi arutatakse ainult keskkonnakomisjonis, siis öelge neile selgelt, et seda ei saa olla. ITRE komisjonil on ka oma sõnaõigus, sest äh, kulud langevad ju tööstusettevõtjate õlgadele ja nad peavad olema teadlikud, millised need kulud need saavad olema. me soovime põhjendatud otsuseid ja mitte ainult sellised otsused, mida me tulevikus ise kuskilt loeme, nagu eelmisel korral. ja samuti energiamärgistuse ettepaneku puhul kavandatakse täiesti uut süsteemi, kes kannavad selle täiesti uue süsteemiga kaasnevaid kulusid A plussist kuni A pluss plussini, varem me teadsime, kuidas külmkappi osta, aga nüüd on tal teistsugune vahemik välja pakutud A-st G-ni. kas on ka mõjuhinnang ja millised on need mõnud? kui me räägime nüüd eh, energiaturu ümberkujundamisest, eh, siis kuidas on ette nähtud ka kõige haavatavamate tarbijate kaitse? arvestades seda, et nende seas on kõige suurem kütteostuvõimetus. nagu te teate, eh, selliste tarbijate arv Euroopas on hetkel üsna suur ja seetõttu me peaksime tegutsema väga ettevaatlikult ja palun Äh, MSR-i ei ole arvestatud, meie ei saa sellega nõustuda, kuni meil ei ole mõjuhinnangut. ja Marek äh, Grobartšik ECR-i nimel. suur tänu, härra volinik. uued ettepanekud, uued lahendused, mida komisjoni volinik äsja selgitas nõuavad meilt ka rohkem aega, et neid põhjalikumalt analüüsida. kui me vaatame nüüd energiamärgistusega seotud ettepanekuid ja energia tarbimise vähendamise ettepanekuid, siis mõned välja pakutud lahendused minu arvates liiguvad väga ohtlikus suunas. ja kui me räägime energia palju äh, tarbivatest tööstusharudes, näiteks keemiatööstus ja see on selge näide sellest, kuidas see mõjutab ka tööjõuturgu ja kui me üritame nüüd Euroopa Liidu tööjõuturu probleeme lahendada, siis me peame keskenduma ka energiaintensiivsetele ettevõtjatele ja mõtlema, kuidas nende konkurentsivõimet suurendada. me kuulsime neid esimesi ettepanekuid, kuid ma ei tea, et oleks meetmed nende saavutamiseks. kuidas te kavatsete tagada, et nimetatud tööstusettevõtted ei lahku Euroopast? ja eriti rasketööstus. eriti kui me räägime süsinikuheite ülekandumise ettepanekust, me peame pöörama sellele erilist tähelepanu, kuid nagu ma ütlesin, meil on vaja rohkem aega nende ettepanekute analüüsimiseks teine aspekt, millele te viitasite, härra volinik. viitab ähm, püsivale energiavarustuskindlusele. täna komisjonis me juba rääkisime uuest kokkuleppest Gazpromi ja mõningate Euroopa ettevõtjate vahel Nord Streami kontekstis, äh, mille eesmärk on kahekordistada gaasitarneid Eh, seega viis, viiekümne miljardi asemel sada miljardit kuupmeetrit gaasi, mida Gazprom hakkab Euroopasse tarnima. seega mina tahaksin kuulda teie kui voliniku seisukohta ja kuidas te kavatsete seda üsna ohtlikut kokkulepet käsitleda. on ettevõtteid nagu Austria ettevõtja ja E.ON, kes on Gazpromiga sõlmitud lepingu osalised, kuidas te kavatsete seda arutada? härra Federle Alde nimel, tänan esimees ja suur tänu ka volinikule selle sissejuhatava sõnavõtust. kõigepealt meie komisjonil seisab ees tõsine ülesanne. kui me viimati arutasime äh, seda Market Stability Reserve'i äh, küsimust, siis äh, neil tekkisid raskused, sest meie läheneme nii-öelda tööstuse seisukohalt ja kui meie komisjon selles küsimuses korralikku avaldust ei tee ja kui me lähtume artikkel kakskümmend viis menetlusest, siis me peame tagama tõesti tulemuse ja me oleme võtnud endale suure vastutuse kuid samas, härra volinik, teie poolt esitatud ettepanekutes on piisavalt ambitsioonikust ja ma leian, et tarbijatele keskendumine on oluline. see toob kaasa vajalikke muutusi, see on pikk samm edasi, ma igati toetan seda innovatsiooni rahastut ja eriti oluline Euroopa tööstusettevõtete jaoks on, on võrdlussüsteemi ülevaatamine, mis on tekitanud peavalu Euroopa tööstusettevõtjatele. minu suurem mure on täiendavad vabad saastekvoodid Ida-Euroopa riikidele, see võib tuua kaasa muudatusi turul, me oleme rääkinud täna energialiidust, elektrihindadesse, järsku nüüd me tagame madalama energiahinna teatud Euroopa Liidu riikidele ja kõrgema teistele. näiteks Poola saab äh, palju rohkem neid saatekvoote äh, kui teised riigid. sellega muidugi Poolas elektri hind langeb, kuid mitte seetõttu, et seal on hästi toimiv elektriturg, mis võimaldab elektri hinda alandada ja samas äh, alandab ka elektri hinda Nord Pooli piirkonnas. teiseks on minu mure ambitsioonikuse pärast, need on suuremad, oleks võinud välja pakkuda konkreetseid arvnäiteid ja äh, mulle teeb muret ka see, kuidas nende oksjonid tulusid liikmesriikides kasutatakse, sest algselt oli mõte, et niimoodi teenitud äh, raha oleks tulnud investeerida niimoodi süsinikuvaba arengutee loomiseks, aga minu riigi valitsus kasutas äh, niimoodi teenitud raha valitsusvõla katmiseks seega me peame tegelema ka selle küsimusega, et seda raha kasutatakse sihtotstarbeliselt. teiseks, Äh, teiseste mõjude kompenseerimine, me peame tagama võrdse kohtlemise kõikidele liikmeriigi isikidele, me teame, Saksamaal on riigipoolne kompensatsioon sada protsenti ja on olemas riike, kus selline kompensatsioonisüsteem puudub ja see omakorda tekitab moonutusi siseturul. Thank you, commissioner uh,, first suur aitäh, härra volinik, jah, kõigepealt on teil õigus, mõõdistamist tuleb uh, Ehm, korrastada, me oleme täiesti nõus sellega ja me ehm, tahaksime, et turu järelevalvet ehm, tugevdatakse teiseks. see turu ümberkujutamise pakett on väga hästi kujundatud ja koostatud, tarbija juhtrolli panemine on väga hästi tehtud, me tahame tarbijate jaoks paremat äh, rolli, see turu ümberkujutamise dokument on väga hea. ja siin antakse rohkem võimu Aatserile ja ähm, integratsioon on äh, suurem kohalikul tasandil ja see on just see, mida meil vaja on. ja esimest korda, kui ma nüüd ei eksi, siis komisjonis olete te tunnistanud äh, seda, et meie probleemiks on liigne maht ja mitte äh, liiga vähene maht või suutlikkus ja ehk siis leheküljel kolmteist äh, te olete väga hästi sellele probleemile pihta saanud ainult üks aspekt on turu ümberkujundamise küsimuses puudu siitkohast, nimelt see, kui Äh, mina äh, panen äh, katusele mingi materjali, siis mul on vaja ähm, kindlust äh, Ähm, e, e, selles osas, äh, mis puudutab selle elutsüklit äh, ja kui äh, nüüd näiteks hakatakse looma avamere tuuleparki, siis tuleb panna ähm, reservi suuri summasid selleks, et tagada, et tuulepargi demonteerimisel, demonteerimiseks oleks raha, et need tuulikud sinna püsti jääks. ja nüüd äh, tuumajaamade puhul sellist asja ei ole, meil on äh, suuri probleeme Kreeka võlaga seoses, aga samas äh, tuumaettevõtjatel samamoodi ei ole äh, raha selleks, et jaamad kinni panna. kahe tuhande neljandal aastal komisjon lubas selle teemaga tegeleda ja härra Oettinger ütles pärast Fukushimat, et Euroopas me ei hakka sama teed käima nagu Jaapanis. sealne ettevõte on pankrotis ja tarbijad peavad seal maksma selle kõige eest ja nüüd komisjon ei näe äh, seda probleemi siin ja nüüd viimane asi, ETS, andke mulle kolmkümmend sekundit veel kõneaega, ütleb äh, kõneleja. Äh, teie olete andnud kingituse Äh, Poolale, Tšehhile ja PGE-le äh, äh, vabalt jagatud sertifikaate kolmekümne miljardi ulatuses selle asemel, et need oksjonile panna. selleks, et Poola kodanikud saaksid abi hoonete renoveerimisel ja nüüd on nii, et Poolal, Poolas on äh, energiahinnad kõrgemad kui Saksamaal näiteks ja tõesti, seal on lekes, leke on Skandinaavia ja Saksamaa suunal, äh, sellepärast et seal on madalamad energiahinnad ja osalt ka seetõttu, et seal on ühendused omavahel olemas niisiis palun vaadake, milline on reaalsus, milline on selle kolmekümne miljardise kingituse reaalsus ja tagajärg ja nüüd saab sõna kuue nimel kõneleja, palun. ja suur aitäh, lugupeetud volinik elektrituru ümberkujundamine, me oleme seda mitu korda ka öelnud, peaks olema prioriteet ja meil on veel selle üle, et äh, siin nüüd öeldakse, et tarbija peaks olema meie tegevuse keskmeks peamiseks eesmärgiks on tagada ju see, et oleks tagatud energia e, ja elektri äh, tarne üle kogu Euroopa Liidu ja selleks, et seda saavutada, peame me energiaisolatsiooni lõpetama teatud riikide ja piirkondade puhul äh, kes ei ole suurte võrgustikega ühin-, ühildatud, ühendatud, me peame tegelema taristutega ja me peame tulema välja uute ettepanekutega selleks, et kõik liikmesriigid saaksid äh, saavutada kümne protsendi eesmärgi ehk siis kümme protsenti äh, koostööõitusvõimet aastaks kaks tuhat kakskümmend. me peame edendama ka meetmeid võitlemaks äh, kütusevõimetusega ja me peame energia ja eriti just elektri hinna mm, allapoole tooma, see on eriti oluline just VKE-dele, väiketootjatele ja tarbijatele tavatarbijatele. mõnedes riikides on need süsteemid juba paigas ja ma olen sellest teadlik sellepärast, et mina tulin selle kui pilootprojektiga äh, välja, kui ma Küprosel ähm, vastava valdkonna minister olin ja äh, seal me kaasasime taastusenergia ja see aitab äh, majapidamistel olukorda leevendada. see annab neile taskukohase hinnaga energiat, aga samal ajal see suurendab ka VKE-de rolli. mina tahaksin teada, kas teil on äh, sarnaseid äh, äh, kavasid selleks, et vähendada majapidamiste kanda olevat koormat? komisjon usub, et on riike, kes on isoleeritud ja kes ei suuda seda eesmärki saavutada ja selleks on näiteks ka Küpros ja mida teie sellest kõigest arvate? meil on Euraasia interkonnektor, mis toob kokku Iisraeli, Kreeka ja Küprose ja see on üks viis, kuidas välja liikuda ja seda kirjeldatakse kui ühishuviprojekti. ja ma usun, et kui me sellega edasi liigume, siis see aitab äh, tagada meil taskukohase hinnaga energia äh, ja aitab kaotada selle isolatsiooni, milles Küpros praegu on. kuidas teie selliseid projekte praegu toetate? suur aitäh ja nüüd ähm, proua Kappel, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh ähm, volinik selle paketi tutvustamise eest. mul oli väga hea meel, et te seekord tõesti tarbijaid arvesse olete võtnud äh, Äh, äh, energia märgistamise direktiivi kontekstis ja ka selles kontekstis, millest me siin räägime, see on väga oluline, et vähendada tarbijate jaoks äh, hinda, see on väga oluline. digitaliseerimine, uus tehnoloogia on samamoodi väga oluline, nutikad mõõdikud ja nii edasi. minu Äh, minul on selles valdkonnas äh, kogemus, juba minu kodulinnas on see äh, kauglugerite ja arukate lugerite küsimus olnud edukas, sellega on kaugele jõutud ja me näeme, et Euroopas on vaja paljusid asju veel reformida, toetussüsteemid on erinevad ja see puudutab energiaallikate jaotuse toetamist, päevasiseseid turgusid ja nii edasi ja kõige suurem äh, probleem on seotud suutlikkusega või seotud turgudega, te olete öelnud, et, et tuleks äh, tagada see, et tarne kitsikustest oleks võimalik üle saada, aga kuidas selle tahate tagada ja teiseks äh, siin räägitakse piiriülestest energiavoogudest ja Austria puhul on näha seda, et Äh, äh, küsitakse ühtset hinnakujundust, päritakse selle järele ja mina tahaksingi teada, kas te komisjonina ACER-iga ka koostööd teete, et kas see ühtne hind, mis meil on välja töötatud, kas see tuleks nüüd äh, ära kaotada ja me peame Äh, arvestama ka sellega, et on olnud selliseid asju, mis ei ole äh, õigeks osutunud ja me peame vaatama, mida nüüd nendega teha ja mis puudutab nüüd ETS-i, siis eelmisel nädalal Strasbourgis me vaatasime, milline on turustabiilsusreserv ja, ja leppisime selles osas kokku, aga meil on siiski minu arvates vaja süsinikulekke küsimuses teatud reegleid, te vihjasite sellele mitmel korral, te olete tahtnud kahe koma kahe protsendilist vähenemist ähm, ja ma tean, et meil on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks pandud paika eesmärgid ja kuidas te selle eesmärkide saavutamise tagate? ja nüüd olid need kõnelejad fraktsioonide nimel ja nüüd äh, annan härra volinikule sõna, et ta saaks omalt poolt äh, vastata äh, esile toodud küsimustele, palun. kõigepealt esialgne märkus. kui meie valmistasime heitmetega kauplemise süsteemi ettepanekut ette, siis meie otsustasime väga lähedalt vaadata, millised on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobri ülemkogu järeldused, sest see pakett oli väga keeruline ja iga eh, riik oli teinud omad ettepanekud selleks, et kliimaeesmärke saavutada ja nii edasi ja meie otsustasime äh, komisjonina eh, jääda paketi juurde ja eh, tulla välja omapoolse ettepanekuga eh, selliselt, et see oleks võimalikult hästi sõnastatud, aga see põhineb sellel paketil. ja paketis viidati selgelt sellele, et saatekvootide jagamine oksjonide kaudu ja äh, vabalt äh, jagamise kaudu, et seda süsteemi ei tuleks äh, muuta, seal on proportsionaalid paik-, proportsioonid paigas. ja see oli alguspunkt ja siis sellest sai edasi liikuda ja teiseks tahaksin öelda seda, et selleks, et saavutada neljakümne protsendine määr ETS-ist, nelikümmend kolm on see protsent siis, siis saastekvootide eh, arvu tuleks vähendada igal aastal kahe koma kahe protsendi võrra. Eh, ma ei tea, kas mul on see dokument siin, kui oli, siis ma olen selle ära kaotanud, igal juhul nelikümmend kaheksa miljonit vahet, vähendame me siis saastekvoote eh, igal aastal kahe tuhande kahekümne esimesest aastast kahe tuhande kolmekümnenda aastani toimub suur vähenemine. ehk siis meie tahame vähendada heitmeid eh, ja anda viiesaja miljoni ulatuses vähem eh, saastevoote välja ja me tahame lahendada süsinikulekke probleemi. me oleme püüdnud teha tasakaalustatud ja õigluse ettepanekuid, see on ääretult keeruline olnud, ma pean seda ütlema, sellepärast et kui me võtame need arvud, eh, siis me peame arvesse võtma seda, et see mõjutab äh, kõiki ettevõtjaid Euroopa Liidus. mida me oleme teinud? me oleme tootnud välja kava, äh, äh, me oleme ajakohastanud mustreid, me oleme ajakohastanud künniseid, viitaluseid ja me oleme vaadanud, kes on kõige rohkem haavatavad selles valdkonnas. ja see on väga keeruline tegevus olnud ja mina pakun omalt poolt sellele komisjonile omapoolset ja oma äh, ametnike täielikku koostööd selleks, et anda teile võimalikult palju informatsiooni selle kõige kohta, ma tulen teie juurde kindlasti mõju-uuringutega, ma annan kõikidele komisjoni liikmetele selle dokumendi, siin ei ole mitte midagi varjata, et te saaksite aru nendest raskustest, sest et kui liigutada ühte pusletükki, siis liiguvad kõik teised ka see on nüüd algu-, alu-, alguspunkt. ma tahan siin komisjonis äh, äh, nii palju kohal olla kui võimalik, selleks et kõike selgitada ja komisjon on äh, avatud igasugustele ettepanekutele selleks, et meie ettepanekut parandada, aga ma kinnitan teile, et me oleme viinud väga palju aega selleks, et saada mehhanism, mis oleks selles raamistikus, mille ülemkogu on paika pannud ja kui me selle raamistiku juurde jääme, mis oli väga äh, tundlik kokkulepe, mis saavutati viimasel hetkel ja komisjoni president teab sellest kõigest äh,. ja see kõik on väga keeruline äh,. härra Kristjanisi küsimus, jah. loomulikult on meil probleem seoses koostööga, meil on vaja taristuid, meil on vaja liine, meil on vaja võrkudevahelisi ühendusi, meil on vaja ka gaasivõrkude vahelisi ühendusi vaja lisaks elektrivõrkude ühendusele ja praegusel hetkel on palju äh, regionaalseid äh, koostööalgatusi, mida edendavad ülekandevõrgu äh, ettevõtjad ja äh, selle aasta äh, lõpupoole me formaliseerime selle regionaalse lähenemise ja me tahame, et meil oleks mandaat äh, regionaalse koostöö koordinatsiooni algatuseks üle kogu mandri, selleks et seda probleemi lahendada, sellepärast et see on ääretult oluline samm selleks, et edendada süsteemi ettevõtjate integratsiooni ja koostööd. me peame seda tegema ja selle algatuse kohta käiv äh, teatis vaatab ka seda, kuidas oleks võimalik äh, seda algatust paremini ära kasutada, et parendada. me tuleme kindlasti seadusloomealaste ettepanekutega järgneval aastal välja, selleks et seda probleemi lahendada. ja meil on ka Apsariga seotud probleem. on täiesti selge, et selleks, et meil oleks hästi toimiv äh, energia siseturg, selles mängib Atser väga olulist rolli, Atser peab jälgima seda äh, turgu, selle toimimist selleks, et turu äh, kuritarvitamist avastada. ja ma olen äh, olnud ühenduses otse inimestega kontrollimaks, kuidas nad ähm, otsivad ja leiavad turu kuritarvitamise, kogu see süsteem on väga huvitav. ja meie oleme tulnud välja ettepanekuga ähm, suurendada kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ette nähtud eelarvevahendeid AC personalile. Äh, kaasotsustajad peavad seda loomulikult äh, otsustama lõplikult, aga me tahame tugevdada ACER-i pädevusi selleks, et äh, oleks võimalik regionaalsete energiavoogudega tegeleda. me ootame parlamendi seisukohti sellega seoses. ja ja eelmine kolleeg, me kindlasti edastame teile kõik ettepanekud ja mõju-uuringud, mõju-uuring on midagi, mida see komisjon siin väga tõsiselt võtab ja ETS-i ettepaneku puhul oli äh, mõju-uuringu läbimine väga keeruline, seal oli väga palju probleeme, see kõik oli väga keerukas, me tegime väga palju selgitusi omalt poolt, äh, aga te näete kõiki neid andmeid. ja nüüd äh, tarbimine, jah, me peame selle kin-, sellega kindlasti tegelema, me peame vaatama, kuidas Äh, integreerida need äh, tarbijad, kes ise oma äh, energiat ka toodavad, üle-euroopalise võrgustiku. mõned keelustavad selle, mõned maksustavad selle, on veel teisi raskusi ka, ehk siis meil peab olema üle-euroopaline lähenemine sellele. härra Krobatski, keemiatööstus ja sellega seotud probleemid, jah, süsinikuleke ja see tööstus on üheks viiekümnest sektorist, äh, kellel on sada protsenti tasuta kvoodid. sest äh, kui me räägime nendest sektoritest, siis me vaatame äh, ka ühte valemit, mis ühendab erinevad aspektid, aga komisjonil on väga selged vaated kui me vaatame äh, gaasitarnekindlust, siis meie jaoks on lõunakoridor väga olulise tähtsusega. Mm, ähm, Türkmenistan, Aserbaidžaan ja tulevikus äh, võib-olla meil ka ühendusi Iraaniga, võttes arvesse eilset äh, kokkulepet. Nord Streami puhul on olukord teistsugune ja komisjoni seisukoht on väga selge, me tahame, et gaas tuleks äh, Ukraina kaudu ja ähm, ähm, aga samas äh, ka Nord Stream peab vastama kolmandale energiapaketile, tuleb vastata kõikidele reeglitele äh, mis olemas on meie jaoks, on tarnijate ja marsruutide mitmekesistamine prioriteediks, me peame keskenduma lõunakoridorile ja Horvaatias tegeletakse ühenduste väljatöötamisega Kagu-Euroopa piirkondades ja meie tegeleme sellega, meil on oma strateegia meie rõhutame just seda tarnekindlusele ja me tuleme kindlasti välja energia ja gaasi strateegiaga härra Seedele. Teie kõnelesite ähm, turumoonutustest siin on viiskümmend seitse protsenti äh, oksjonile minevatest kvootidest äh, ja siin räägitakse kolmesaja kümnest miljonist kvoodist äh, ja see võib olla väärt umbes seitse miljardit. me vaatame, et seda kõike kasutatakse vastavalt ETS-i määruse põhimõtetele jah, loomulikult. Äh, see pandi paika ka oktoobrikuise kokkuleppega ja see on olemas seal. ja me peame sellega vastamuses olema, härra Turmes nüüd. härra Turmes keskendus heitmete aspektile ja komisjoni probleemidele üldiselt, aga eriti keskendus just tuumaküsimustele äh, jah, me tuleme õige pea välja dokumendiga tuumainvesteeringute kohta ja seal me kindlasti eh, tegeleme selle probleemiga. me tegeleme selle ettepanekuga, kuidas eh, komisjon tulevikus selle probleemiga siis tegelema hakkab. ja ta ütles ka, et on liigsed suutlikkuse küsimus, liigse tootmise küsimus, jah, probleem seisneb selles, et kui Euroopa paneb paika tootmissuutlikkuse piisavuse, siis siis äh, on ühendused ju regionaalsel tasandil ka ja Mm, me peame vaatama, millised on tegelikult võimsused, võimsused ja siis me võime avastada igasuguseid erinevaid asju. Äh, see teatis ähm, on väga selgesõnaline, seal on väga konkreetsed küsimused äh, sidusrühmadele ja me peame seal tegelema ka liigse võimsuse küsimusega. aga praegusel hetkel meil on liigne võimsus äh, esmajoones seetõttu, et äh, taastuvate energiaallikate kaasamine energiavõrku äh, on äh, kaasatud ja meil on teatud piirkondades gaas, teatud piirkondades veeenergia, hüdroenergia, lisaks sellele on veel süs-, kivisöest tulev energia äh, aga viiskümmend protsenti elektrit peab tulema viie äh,, taastuvatest energiaallikatest, see on eh, meil paika pandud eesmärk ja me peame taastuvat energiaallikat eh, integreerima võrgustikku eh, ja kui me peame vaatama, milline on olukord piirkondlikul tasandil ja oluline on teada siinkohal seda, et komisjon tegeleb selle teemaga ja äh, me ootame üheteistkümne riigi puhul ära vastused, mille me oleme, küsimustele, mille me oleme esitanud ja me siis pärast vaatame, kuidas edasi tegutseda. ja nüüd vabad äh, säästekvootide jaotused kolmekümne miljardi ulatuses kingitusi ja see tuleb ülemkogu kokkuleppest kõik, mis seal on, tuleb sealt. Äh, artiklis kümme B või kümme C äh, tuleb erand ja äh, fond on ka olemas ja ja need on poliitilised otsused, mis on varasemalt ähm, vastu võetud töötu suveräänne organ, te võite teha muudatusettepanekuid, kuid ähm, komisjon järgib seda, mida ülemkogu on öelnud ja kui parlament teeb ettepanekuid, siis komisjon võtab sellega seonduvalt oma seisukoha. aga nagu ma algselt ütlesin, meie oleme algusest peale jälginud, järginud seda suurt poliitilist otsust, sest et me kartsime, et kui me hakkame lõhkuma seda delikaatset kompromissi, siis need ettepanekud, mis me teeme, ei lähe läbi nõukogust. ehk siis ma arvan, et me oleme võtnud mõistliku lähenemise. härra Sirkikis kõneles Ähm, äh, kütuste võimestus, see on tõesti suur mure. üksteist protsenti Euroopa Liidu kodanikest äh, on silmitsi suurte raskustega selles valdkonnas äh, ja see ei ole vastuvõetav, me peame selle teemaga kindlasti tegelema ja komisjon vaatab, kuidas oleks võimalik sellega tegeleda Londoni Foorumis all on algatusi selles vallas Äh, me peame vaatama, kas see on seotud sotsiaalpoliitikaga, äh, me peame vaatama, kas energiatõhususpoliitikaid äh, saaks edasi arendada selleks, et seda probleemi lahendada, ehk siis vaatame, mis tulevikus juhtub selles vallas. me kindlasti tegeleme selle probleemiga. see on suur probleem. proua Kappel rääkis võimsusmehhanismidest ja nutikatest arvestitest ja dünaamilisest hinnakujundusest. teatud Põhjamaa riikides äh, on juba äh, dünaamiline hinnakujundus äh, aset leidnud ja seetõttu on tarbijate arved vähenenud kuni kolmkümmend protsenti ja me kindlasti vaatame, millised on nende mehhanismide arengud tulevikus. ja ja me peame kindlasti regionaalsel, piirkondlikul tasandil hindamised läbima, enne kui võimsusmehhanismidega välja tulla. ma arvan, et ma olen nüüd vastanud kõikidele küsimustele, härra esimees, kui ei, siis ma püüan neid hiljem, neile hiljem kirjalikult vastata, aitäh. okei okay,, thank you very much uh,. Dear colleagues, we have got six kallid kolleegid, nimekirjas on veel kuus-seitse liiget. paluksin, et te piirduksite uh, ühe minutiga. ja veel kaks kolleegi saavad siis poole minuti kaupa sõna. Edward. üheksa kolleegi nimekirjas, kõik saavad ühe minuti, hea küll. ja siis äh, volinik saab vastata ja siis alustame oma koordinaatorite koosolekuga hiljem, kui see sobib kõigile sobiks see teile? ei, noh. igaüks üks minut. proua Griffin. aitäh, esimees, aitäh, volinik. me peame koos äh, tööd tegema äh, selleks, äh, et energiavaesuse mõiste välja juurida Euroopas ja kindlasti äh, tulevad äh, konkreetsed ettepanekud veel sügisel, kuid hiljutised turu-uuringud Ühendkuningriigis, mille viis äh, läbi Konkurentsiamet, näitasid, et miljonid tarbijad on üle maksnud elektri eest ja seetõttu ma vägagi tervitan seda uue tarbijate kokkuleppe paketti komisjoni poolt, me peaksime tagama selle, et tarbijatest saaksid olulised tegijad energeetikaturul. ma leian, et tegemist on siin ka vastuolulise olukorraga, kuna Energialiit äh, on välja tulnud integreeritud äh, energiasüsteemiga Euroopas, äh, kuid kas te võiksite kinnitada, et komisjon soovib ise oma tarbeks tarbimise osas ka raamistikuga välja tuua. And madam Kallas, next speech. proua Kallas, palun. And thank you uh,, miss. aitäh, härra volinik, et tulite täna sellest teemast rääkida. kindlasti on see energiatulu, turu uh, ülesehituse muutmine vajalik. mulle meeldis see teatise lause et lühiajalised muudatused turul peavad aset leidma, pikaajalist perspektiive silmas pidama. siin on väga oluline see, et äh, on hulgi- ja ja-, jaeturg paremini seotud äh, see, selleks, et saaksid kasu ka lõpptarbijad sellest muudatusest. kindlasti on üheks probleemiks läbipaistvus, see, mida me Eestis oleme teinud, on see, et äh, meil on see ülekande Äh, osas kogutakse andmeid niimoodi, et tarbijad näeksid, millised need hinnad parasjagu on ja siis saadakse valida ka õige teenuse paks-, pakkuja, kes annab parima, pakub seda teenust parima hinnaga ja see on hindu tegelikult alla viinud konkurentsi kaudu. nüüd need tootmisvõimsuse küsimused, kui need mehhanismid välja arendatakse, siis riiklikul tasandil on see vastuolus Energialiidu eesmärkidega, täielikult ühendatud turu puhul peaks meil olema piisavalt äh, säilitatavat energiat, et see oleks, äh, et see toimiks ja küsimus, ja milline on see Euroopa lähene, lähenemine tootmisvõimsuse küsimusele? aitäh, proua! septembris, kolleegid, kutsume volinikku äh, uuesti sama arutelu pidama. see on hädavajalik, sest ma saan aru, et meil ei ole praegu piisavalt aega vägagi laiapõhjaliseks ja üksikasjalikuks aruteluks. volinik on nõus, näete, septembris siis siis me saame üksikasjalikumalt arutada neid teemasid. nüüd on viis-kuus kolleegi veel nimekirjas, palun piirduge ühe minutiga, kolleeg Mart Helm, palun. härra esimees, see, et asjad on veninud, ei ole minu süü, nii et palun ärge mult mikrofoni ära võtke ma olen ise koostanud äh, tööstuse kohta äh, ülevaate, seal võrdlesime andmeid kaheksast liikmesriigist, kaasa arvatud Hispaaniast. meil on vaja suuremat ettenähtavust kulude kohta, kui me tahame parema, suuremaid investeeringuid. Äh. teiseks äh, kui me räägime heitmetega ka kauplemise süsteemist, praegu peab kahjuks ütlema, et see süsteem ei toimi, kui me räägime tonni hinnast kuus eurot, siis me ei saa kedagi äh, üles kutsuma investeerima. ma tean, et äh, teie kolleeg Vestager kindlasti ei taha protektsionismist midagi kuulda, kuid minu arust on tegemist pigem võrdsuse ja õiglusi to-, ähm, toetavate meetmetega, mida energiaturul peab et, kasutusele võtma selleks, et äh, selles vallas turgu kaitsta Euroopas? kolleeg Piiper, palun. ja suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. Äh, te andsite ühele väiksemale fraktsioonile siin neli minutit kõneaega ja meie saame nii vähe kõneaega, see ei ole õiglane, see on minupoolne vahemärkus nüüd, mis puudutab neid kvoote äh, siis jah, mulle jäi ka silma, et härra Kanjete oma ki-, kõnes äh, äh, rääkis äh, äh väga vähe äh, äh sellest äh, Ähm, mis tegelikult oluline on, muus osas rääkisite reeglitest ja nii edasi. Äh, ja ma arvan, et tööstuse tähtsus on siin äh, liiga väike ja te peaksite oma ettepanekut rõhutama palju paremini kui see, kuidas te seda täna tegite. see on äh, hea südamest tulev nõuanne teile. järgnev märkus on seotud järelevalve küsimusega. jah, meil on uus märgistusküsimus, meil on digitaalne andmepank, mis puudutab äh, turu järelevalvet, äh, selle nimi varsti muutub, äh, need asjad hirmutavad mind tegelikult, sest et vastasel korral me oleme nii kaugel, et kui keegi kasutab liiga palju elektrit, siis karistuseks võetakse tal elekter üldse ära, aitäh. Uh, thank you very much and Mr Kofod. aitäh härra Kohvolt. aitäh äh, selle eest, et lubate veel ühte arutelu septembris, härra äh, Kanietele suur tänu ettekande eest, äh, teen lühidalt, esiteks te vastasite härra Karimsile, kui ma teist õigesti aru sain, te rääkisite Atseri rollist, õigesti aru saan, te soovite seda tugevdada, see on väga hea, kuid kui me räägime nendest kunstlikest pudelikaeladest, mida me näeme mitmetes äh, kohtades, kas äh, te soovite anda Atserile ka mand-, mandaadi nende pudelikaeladega, kitsaskohtadega tegeleda, see oleks kindlasti väga oluline edasiminek energiaturul. teiseks äh, tahaksin rääkida võib-olla enam kontseptsioonidest rääkides, minul on raske mõista seda, et te annate justkui äh, tasuta heitelubasid ja siis räägite, me tahame olla esikohal taastuvenergia kasutamisel äh, maailmas. see on veidi vastuoluline minu arust. ja kui me räägime uuest energiamärgistusdirektiivist, äh, kas siis uues süsteemis tarbijatele enam ei ole neid samasuguseid märgistusi, minule tundub, et see ajab asjad sega, segaseks, kui me ei saa enam A-dest ja B-dest rääkida. see on lihtsalt märkus minu poolt. aitäh kolleegile, härra Roil. jaa, äh, mina ka ei ole ettepanekutest valm-, vaimustunud, kõigepealt see märgistamise küsimus, kui me mõningad äh, Ähm, seadmete puhul äh, näeme vajadust äh, ülevaatava, ülevaatavaks mm, olukorda teha, siis äh, meil ei ole vaja siin uut turujärelevalvekeskust, meil ei ole vaja uut dokumenti, seadusandlikku dokumenti. Ähm, meil, miks me nii keeruliselt seda asja lahendame? teine nüüd heitmetega kauplemise küsimuses mina tahan, et see komisjon siin oleks kaasatud selleteemalistesse aruteludesse, ähm, sest me räägime siin ju mõjudest, äh, sellega on võimalik ka tööstus äh, äh, maatasa teha. me peame vaatama, milliseid mõjusid see tööstusele kaasa endaga toob ja kulukoorem on osaliselt seotud ka tööstusega ja tööstus maksab selle eest, mis saastekvoodidega siin äh, ära võetakse ja äh, ma arvan, et äh, sellised arutelud ei ole ka näiteks Kreeka kontekstis väga asjakohased, aitäh. aitäh. järgmisena kolleeg Madakal, palun. aitäh, esimees, volinik me tervitame seda, mida ütlesite. selle kohta, et me peaksime kasutama enam taastuvenergiat ja ka seda, mida te ütlesite ise tarbimisest. nüüd on küsimuseks, kuidas seletada seda, millega tegeleb praegu Hispaania valitsus? reguleerides seda valdkonda, karistades iseenda tarbijaks energia tootmise eest. Hispaania valitsus samal ajal justkui jälle teise käega edendab neid sellist praktikat ja mulle tundub, et siin on väga selge vastuolu praegu näha. kas te pöördute Hispaania valitsuse poole, et nad loobuksid nende, selliste kriteeriumite kasutamisest? Äh, probleem, äh, proua Tele Castillo, palun. aitäh. aitäh volinikule selle ettekande eest. jah, ma olen kindel, et me saame sellest pikemalt rääkida septembris, kuid praegu on mul kaks märkust ma toetan äh, härra Roili äh, seisukohti äh, reindustrialiseerimise osas ja mõju osas heitmeturule. tahaksin nüüd rääkida ka jää, jaeturust, energia jaeturust. mina tahaksin rõhutada seda, kui oluline on tarbijate käitumise loogika, kui räägitakse äh, energiast või täpsemini gaasi tarvitamisest, jah, me võime rääkida nutiarvestitest ja kõigest sellest oleme teadlikkust tõstnud ja nii edasi, et tarbijad saaksid paremini korraldada enda energiatarbimist, kuid äh, endiselt on millestki vajaka ja see on see koostalitlus, talitusvõime erineva varustuse vahel. kui ei ole sellist koostalitlust, siis äh, ei ole tegelikult tarbijatel tegelikke võimalusi ja andmete kogu, mis põhineb siis tarbijakäitumisel, see peab olema ka siirdatav, äh, kui näiteks ettevõtet vahetatakse, nii et just tarbijakäitumise infost räägin siin, see ongi, see on väga oluline minu meelest. aitäh! Mr. Commissioner Walt. volinik. võib-olla lasen äh, teil ennast koguda. ei, ei, ei, esimene või viimane küsimus oli vägagi konkreetne ja mõtlesin, kuidas sellele vastata, aga nüüd vastan siis kohe kõigile. nüüd esimene märkus proua Griffinilt, äh, mis puudutab äh, energiavaesust. Äh, üksteist protsenti eurooplastest ei saa ähm, maju piisavalt kütta, nad ei saa seda endale võimaldada ja sellega komisjon tegeleb, kuidas paremini andmeid koguda ja monitoorida olukorda energia vaesuse vallas ja haavatavuse vallas selles kontekstis ja siin on ette nähtud ka terve rida meetmeid, praegu teeme koostööd äh, erinevate valdkonna esindajate vahel selleks, et äh, energiavaesust väheneda, vähendada ning äh, parimaid praktikaid kasutusele võtta et komisjon tuleb välja siis just haavatavatele ühiskonnakihtidele suunatud äh, poliitikatega, meetmetega ja samal ajal püütakse ka siis energiatõhusust suurendada. nüüd äh, enda tarbeks energia genereerimine, energia tootmine äh, komisjon on selle ühe eesmärgina välja tood-, toonud äh, ja on ka parimad praktikad äh, on äh, olemas. ja selline suunda näitav dokument ongi esimeseks astmeks sidusrühmadele ja siis komisjon hindab, kuidas edasistes seadusaktides seda enda tarbeks energia tootmist ähm, hõlmata. see seadusandlus, äh, need õigusaktid tulevad äh, ka turu ümberkorraldamise reformiga seonduvalt äh, teise, järgmise aasta teises pooles küsimus ähm, äh, härra Malagallilt. Eh, en autoconsumo. Te rääkisite äh, Hispaania valitsuse viienda juuni otsusest äh, energia tootmisest enda tarbeks. Euroopa Komisjon ei ähm, annama hinnangut seadustele enne, kui nad on äh, seadusena vastu võetud ametlikult. tegemist on praegu veel eelnõuga, aga eelnõuga ja niipea, kui see muutub seadusaktiks, on võimalik siis äh, ka seda komisjoni poolt ametlikult äh, hinnata. Te küsisite ka seda, milline on Euroopa Komisjoni seisukoht taastuvenergia uute õigusaktide osas. Hispaania, Hispaania praegu läheb päris hästi, viisteist protsenti ollakse kaugemale jõudnud, kui oli eesmärk ja komisjon äh, siis jälgib seda kas, kas äh, kahekümne protsendi eesmärgini jõutakse vaatasime ka tariifi puudujääke. me teame, et liikmesriikidel on teatud äh, diskretsiooniõigus äh, ja kui me näeme, et on mingeid Euroopa Liidu seadusandluse rikkumisi, siis me kindlasti võtame ka meetmed. kuid Hispaania valitsus on saatnud meile andmed selle uue taastuvenergiasüsteemi kohta ning äh, konkurentsi äh, peadirektoraat praegu vaatab seda riigiabi seisukohast, äh, et kas see on vastavuses siseturu nõuetega, nii et siis energeetika kui ka konkurentsi peadirektoraadid vaatavad neid meetmeid. oli ka teisi küsimusi? proua Kallas selge on see, et äh, me tahame, et äh, tarbijad ise saaksid äh, jälgida, millised on hinnad, muutused hindades ja tarbijatel peaks selline võimalus olema. see puudutab just väiksemaid võrgust, energiavõrgustikke ja ka arvestite küsimus on siin oluline ja selline edasi äh, arenenud arvestite paigaldamine on kindlasti üheks äh, oluliseks äh, teemaks ja siin on veel palju tööd ära teha praegu on välja kujundamisel standardid äh, nutiarvestitele väiksemate võrgustike jaoks ja me hindame omalt poolt siis, äh, kuivõrd sobivad need standardid on ja kuidas äh, hinnatakse ka koostalituse võimekust. see on oluline seadmete ja kogu süsteemi ühildatavuse seisukohast, nii et siin on äh, terve pisikene äh, uute võimaluste maailm avaneb meile. pikaajalistest lepingutest äh, le räägime me eelkõige me oleme püstitanud kakskümmend küsimust sidusrühmadele. kuidas me peaksime tagama investeeringute jätkusuutlikkuse, kas on ka avalikul sektoril siin oma roll mängida, nii et selle teemaga me täiesti tegeleme, vaatame, millised on sidusrühmade vastused ja tuleme siis ettepanekutega teie ette äh, tagasi. küsimus äh, puudutas ka piiriülest, piiriüleseid ülekandeid. kui ma ei eksi, siis oli härra Martini küsimus. see väga oluline on tagada äh, see, et peetaks kinni siis süsinikusisalduse normidest ja see on lühiajaliselt siis äh, kõige olulisemaks äh, meetmeks selleks, et tagada konkurentsivõime ja lõpp, pikaajaliselt me sooviksime sellist üldse, üldist äh, kliimakokkulepet sõlmida. mõned on öelnud, et jah, meil on selline süsinikuturg, kuid see ei toimi. me näeme, et tegelikult äh, on si-, tegelikult on siin äh, mitmeid nõrkusi, kuid mulle tundub, et pigem on asjad siiski paranemas. kui me räägime kitsaskohtadest või pudelikaeladest, siis äh, äh, on väga oluline siin regionaalne koostöö, et vältida neid kitsaskohti, mis vaba energia liikumist takistavad ja edasises seadusandluses me peaksime vaatama seda, kuidas anda enam mõjuvõimu äh, regioonidele. kui me räägime nüüd nendest tarbijamärgistuste kaotamisest A pluss, A pluss, pluss, pluss, tuleme tagasi selle abcdf-i e juurde või see tegelikult lihtsustab asju A lihtsalt on kõige suurem, kõige parem näitaja, praegu nüüd siin on A pluss, A pluss pluss, nende vahel võib olla väga suur äh, energiatõhususe äh, näitaja vahe tegelikult, äh, härra Roil. kindlasti ka TTIP osas me tegeleme selle energia teemaga üksteist tuhat ettevõtet on mõjutatud sellest leppest ja me peame tagama selle, et süsinikuleket ähm, vähendada. jah, härra Roll on õigus, see praeguse süsteem on päris keerukas, me soovime lihtsustada seda süsteemi ja loodame, et siis ühe direktiivi kaudu õnnestub see meil ka liikmesriikides äh, lihtsustada, ootame ka vastukaja enda ettepanekule parlamendilt. meie eesmärgiks on lihtsustada, äh, selged sõnumid edastada ja muuta ka järelevalveametitele elu äh, kergemaks, sest praegu on pettuste, pettusega tegelemine väga lihtne. nii et praegu on neid andmeid võimalik äh, mani-, nende andmetega manipuleerida äh, vastavalt nende liikmesriikide kogemusele, kes äh, on sellega tegelenud, näiteks Austraalia olid äh, tarbijad, äh, tarbijad olid äh, rahul selle muudatusega seadusandluses ja praktikas. küsimuseks oli, kas tekivad elektrikatkestused, kui ei ole meil tootmisvõimsuse osas mingisuguseid kompensatsioonimehhanisme põhimõtteliselt äh, peaks saama kohalike, kohalikku võimsust äh, kasutama, kasutada. kuid muidugi on äh, turul mitmeid äh, puudusi ja püüame seda muuta tõhusamaks, et energia liikumine muutuks vabamaks, voogavamaks. ja kui on vaja seda võimsuse kompenseerimise mehhanismi, siis on see võimalik kas kohalikul või Euroopa tasandil ja hea meelega luban, et tulen siia tagasi pikemaks aruteluks siia komisjoni. siis on meil juba ka need ettepanekud äh, oma lõplikul kujul esitatud ja see puudutab Euroopa tööstust, ähm, selgelt äh, see teema, nii et tulen nii, nii tihti siia, kui vaja aitäh. no täiesti selgeks sai see, et poolteist tundi ei ole piisav aeg meie komisjonis aruteluks äh, sel teemal ja me soovime enda jaoks enam küsimuste esitamise aega, sellest ma sain aru. ja kahekümne esimesel või kahekümne teisel septembril kolleegid, olgem valmis arutama seda teemat veelgi põhjalikumalt, äh, sest äh, esitatud on kolm ettepanekut. Äh, me tegelikult tunneme, et ITRE komisjon vastutab nende kõigi eest ja seetõttu on oluline, et voliniku kutsuksime esinema kahekümne esimesel, kahekümne teisel septembril, vaatame siis, kumb kuupäev paremini volinikule sobib. ja siis kohtume varsti pärast puhkust aitäh, volinik, selle eest, et täna siia tulite sellise tulise arutelu jaoks. aitäh, kolleegid, selle eest, et äh, siin vastu pidasite. ja nüüd äh, koordinaatoritele palve, et kui me saaksime nüüd poole tunniga äkki hakkama. ja homme kell üheksa, kolleegid, kohtume. Start as quick possible as